Good afternoon and... tere pärastlõunat ja tere tulemast äh, meie tööhõive komisjonile, komisjoni koosolekule. mingisuguseid vastuväiteid päevakorral ei ole, siis kinnitame selle sellisena, nagu on. ja eelmise päevakorra äh, protokoll kinnitatakse siis koosoleku lõpuks tänast äh, koosolekut kantakse üle ka internetis. sekretäriaadilt on tulnud ka teatis, mis puudutab ähm, erakorralist koosolekut kahekümne teisel novembril, mis algab siis kell seitse ja see äh, puudutab Omer Raitoni raportit pensionite kohta ja toimub arvamuste vahetus esimesel äh, detsembril toimub samuti koosolek, mis algab siis kell kuus. ning samuti on meil olemas toimikutes ähm, dokument üheteistkümnes, üksteist kaks tuhat kümme, see puudutab äh, koolituse äh, fondi ning paraku on selle teatis olemas ainult inglise ja prantsuse keeles. samuti te leiate oma toimikutest dokumendi sekretäriaadilt, mis puudutab EGF-i avaldusi ja mis puudutab siis äh, liikmesriike, kes soovivad neid fonde kasutada. esimene päevakorrapunkt on äh, proua Zimmeri raport, äh, see puudutab naiste vaesust Euroopa Liidus, tegu on arvamusega ning eelmisel koosolekul, kus mõned liikmed esitasid äh, vastuväiteid äh, ning nüüd on toimunud äh, raportööri ja variraportööride vahel koosolekuid ning on kokku lepitud mõned nendest muudatusettepanekutest siiski lastakse läbi, nad on siis vastu võetavad nii et äh, raportöörid ja variraportöörid siis teavad, milliseid muudatusettepanekuid äh, see otsus puudutab. Äh, nii palju juhatuse teadaannetest ja nüüd ma annaksingi sõna Gabriel Zimmerile, et ta tutvustaks neid kompromissmuudatusettepanekuid ja ka teisi muudatusettepanekuid. tänan. suur tänu kõigepealt sooviksin tänada kõiki kolleege komisjonis, kes äh, tegid minuga kaastööd selle arvamuse koostamisel ja kes olid ka nõus äh, läbirääkimiste käigi, käigus ähm, arutama seda, et mis on, äh, ähm, mis käib selle raporti alla ja mis mitte ja seetõttu ma tänan ka kõiki teid selle koostööst ja tänan ka meie komisjoni esinaist selle eest, et ta veel kord täpselt ütles, et siin ei ole tegu mitte mingisuguse isikliku ähm, selgitusega, arvamusega, vaid et äh, siin oli siiski tegu läbirääkimiste, mis äh, on vajalikud selliste koostööraportite puhul, kui me töö niisiis, äh, läbi lasti kõik muudatusettepanekud, mille autorid äh, olid nõus, et need ähm, viited, mis olid äh, naiste õiguste komisjonile, et kõik viited, mis tehti siis ähm, naiste vaesuse vastase võitlemise kohta, et neid võib esitada siis ka meie komisjoni poolt et ähm, me küll saime siin mõningaid vahetevahel natukene vastu näppesid ja kui öeldi, et tegelikult meie siin ei tegele mitte ainult naiste küsimustega, ja siin oli probleeme ka just äh, lapsevanemate küsimusega, nii et äh, need küsimused tuli lahendada ja ma tänan kõiki liikmeid, kes äh, tegelesid nende küsimuste lahendamisega ja tänu kelle tööle üldse oli võimalik see arvamus koostada. lisaks nendele muudatusettepanekutele üritasin äh, ka variraportööridega läbi rääkida viis kompromissmuudatusettepanekut, ka siinkohal tänaksin äh, kõiki kaasosalisi koostööst ja terve rida kompromissmuudatusettepanekuid sai koostada, koostatud ja siin ei ole ka mingisuguseid probleeme, sellepärast et äh, põhi lähenemiskoht nende muudatusettepanekute puhul oli see, et me soovisime neid muudatusettepanekuid parendada, neid paremini kvalifitseerida, nii et need muudatusettepanekud, mis tõesti olid abiks, et me saime need siis ka kokku võtta ja vastavatesse kohtadesse tekstis siis lisada. mõningate kompromissmuudatusettepanekute puhul, mis meil praegu, praeguseks on olemas ja viimase nädala lõpus äh, te saite need arvatavasti ka juba kätte, siis seal kahe muudatusettepaneku puhul kahe kompromissmuudatusettepaneku puhul on veel, veel mõningaid ähm, ebaselgusi. nüüd kõigepealt kompromiss B. veel täna ennelõunani läbirääkimised käisid, läbirääkimised toimisid kahe parlamendiliikme vahel, proua Lope Fontanje ja proua Jotova vahel. Nemad äh, üritasid jõuda kokkuleppele ja ma sain proua Jotovalt äh, Äh, sellekohase märkuse, aga äh, teiselt kolleegilt ma ei ole veel kinnitavat avaldust saanud, aga igal juhul muudatused on tehtud ja tänase pärastlõuna puhul, äh, jõul, pärastlõuna jooksul peaks tulema veel lõplik kinnitus. nimelt esimeses reas üritatakse tagasi võtta and effective usage mõistet tagasi võtta, see puudutab siis Euroopa Sotsiaalfondi ja eelviisimises äh, reas tuleks social protection vahetada social inclusion vastu, sotsiaalkaitse, sotsiaalse tõrjutuse vastu äh,, kaasatuse vastu. minul ei ole mingeid probleeme nendega, minu jaoks oleks aga väga vajalik, et äh, mõlemad äh, kolleegid ka toetavad neid parandusi kompromissmuudatusettepanekusse, seetõttu ma ootan ka, et ka proua Lope Fontana büroo kinnitab seda muudatust niisiis väga oluline oleks, et ähm, see, need otsused siis vastu võetakse. A, C, D äh, muid muudatusi ei ole, siin on need kompromissmuudatuse ettepanekud selliselt praegu vastu võetud, äh, nagu need autorite poolt koostati ja nende äh, muudatusettepanekute autorid on oma kinnituse neile ka andnud, kompromissmuudatusettepanek E, siin ma teeksin veel ühe paranduse, mul on küll kahju, et see muudatus on tehtud, ma ütlen selle ka selgelt välja, nimelt siin on tegu kompromissiga, mis tegeleb uurimusega, mis ka komisjonile on juba esitletud. see puudutab sotsiaalkaitset äh, kui äh, konjunktuuri stabilisaatorid nagu te teate, meil oli, toimus siin vastav ähm, esitlus, kuid äh, see uuring ei ole meie, meieni veel kirjalikus vormis jõudnud ja seetõttu mina tegelikult loobuksin siin sellest lausest, ähm, mida ma küll pidasin oluliseks, nimelt äh, et et äh, sotsiaalkulutustel võib olla väga oluline osa mm, valitsuse poolsetele kulutustele mina soovisin selle lause välja võtta, sellepärast et mitmed fraktsioonid on öelnud, et nemad ei saa seda lauset toetada, kui nad ei ole seda uuringut ise lugenud. ja minu jaoks on see pool natukene problemaatiline, sellepärast et me, mina sooviksin küll seda ähm, seda lõiku iseenesest toetada, aga praegu peaks selle lause välja võtma, nii et ähm, selles ähm, vormis, mis täna enne kella kahte välja saadeti, on see sellises vormis ka ähm, kompromissmuudatusettepanekus sõnastatud, aga ma ei tea täpselt, kas see dokument on ka teieni jõudnud õigesti. nüüd äh, kõikide teiste muudatusettepanekute puhul olen ma saanud autoritelt äh, kinnituse, et nad oleksid kompromissmuudatusettepanekute nõus ja selle eest ma sooviksin tänada kõiki äh, kaasosalisi. ja ma arvan, et äh, me oleme väga palju täpsustusi, parendusi üheskoos saanud äh, ära teha, muudatusettepanekud terve rida muudatusettepanekuid ei ole kaasatud kompromissmuudatusettepanekuid, aga ma ikkagi toetaksin neid kõiki, välja arvatud muudatusettepanek, mida ma ei saa sellises vormis toetada ja mida ma ei saanud ka kompromissmuudatusettepanekuid kaasata, see oli proua Kerlingult. aga kuna see on täielikus äh, vastuolus kõigega, mida me välja pakkusime nii et siin peaks komisjon otsustama, kas see komprom-, kas see muudatusettepanek meie arvates ähm, järgib seda põhisuunda ja, ja neid saavutatud kompromisse või on see ECR-i liikme esitatud ähm, muudatus täiesti vastuolus äh, meie põhisihiga. nii palju siis minu poolt, nagu öeldud tegu oli siis kahe kompromissmuudatusettepaneku puhul tegu muudatustega, ühe puhul ma ootan veel proua Lope Fontana büroolt kinnitust. Thank you uh,. First uh, Mrs Cornelson. aitäh, esmalt uh, proua Cornelson, palun. Thank you. suur aitäh. tahaksin mainida kahte punkti esmalt ma olen täiesti nõus raportööriga muudatusettepanek nelikümmend kaks osas ja näitajate osas vaesuse puhul. ma olen ka ise muudatusettepaneku selle kohta esitanud, sellepärast et mina kardan eelkõige seda, et liikmesriigid kuritarvitavad oma võimalusi seoses sellega, et on võimalik kasutada siis kolme erinevat liiki näitajaid ja võib-olla nad ei tee siis äh, piisavalt äh, palju selleks, et võidelda vaesuse vastu. võib-olla näitavad äh, statistilisi andmeid parematena, kui tegelikult see on ja karta on ka, et ei aidata piisavalt neid, kes kannatavad struktuurilise töö, vaesuse all ja kes on tööturult kõrvale jäänud. kompromiss B siin on äh, mõndagi kasulikku sees, aga meie jaoks on probleemiks see, et mainitakse Euroopa Liidu poolset rahastamise suurenemist äh, üleilmastumisega kohanemise fondis abil, me oleksime soo-, lootnud, et äh, saab selles osas eraldi hääletada. eks me veel otsusta, aga me arvame, et äh, tegemist on siin hoopis teise teemaga ning vastavas töörühmas me arutame neid küsimusi ja järgmine aasta tullakse selle juurde veel tagasi, nii et äh, ma loodan väga, et me saame sellest veel rohkem rääkida. aitäh! aitäh, proua Lope Fernandil, palun! suur tänu, proua esinaine pärast fraktsiooni koosoleku toimimist nüüd tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri, kõik fraktsioonid tegid väga head tööd, jõudsime omavahel kokkuleppele. ja see äh, arvamuse projekt nüüd, mis läheb Naisõiguste Komisjoni edasi, on äh, oluliselt parem, kui me eeldasime. nüüd, mis puudutab kompromissettepanekuid, siis nüüd kompromissettepanek B. tõepoolest äh, pidasime läbirääkimisi äh, nõudsime seda, et ähm, sotsiaalkaitse asendatakse sotsiaalse tõrjutusega, sotsiaalkaitse osas on siin subsidiaarsuse põhimõttega äh, probleeme ja raportöör on selle, seda ka arvesse võtnud ja tänan teda selle eest. nüüd, äh, kuna see muudatus on sisse viidud, siis hääletame me selle arvamuse projekti poolt. nagu roheliste fraktsiooni kolleeg juba ütles, siis me Äh, tahaksime nõuda ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendite suurendamist, meie arvates on tegemist siin positiivse edasiminekuga. ja nüüd kompromissettepanekust E. Äh, esialgu hakka-, pidime hääletama selle vastu, sest et meie arvates sotsiaalkaitse ei ole stabilisaator ei kulutuste ega sissetuleku vaatenurgast, kuid raportöör nüüd ütles, et ta võtab selle lõigu siit välja. kui see lõik välja võetakse, siis jällegi saame me hääletada ülejäänud kompromissettepaneku E poolt. ja tahaksin veel meelde tuletada seda, et ma endiselt ei mõista, kuidas raport, mis puudutab naiste vaesust, et siin ei mainita sõna naine. ja sellega ongi kõik, suur tänu. Um, jah, aitäh, proua Steinbrock. proua Jotova, kes täna ei saa siin olla, palus, et ma tema nimel teeksin äh, tema kommentaarid mul on esitatud need inglise keeles ja seetõttu ma äh, loetan need äh, ähm, inglise keeles ette kõigepealt ja proua Jutova soovib tänada raportööri ja variraportööre koostöö eest selle äh, raporti osas proua Jotova on nõus muudatusettepanekute ja kompromissmuudatusettepanekutega ja ta leiab, et kõik problemaatilised aspektid õnnestub kaasata ja ka see puudutab kõiki olulisi punkte see panustab kindlasti hea raporti koostamisse äh, õigus, äh, naiste õiguste komisjonis ja kindlasti aitab kaasa ka äh, vaeste olukorra paranemisele ja aitab ka kaasa vaesusevastasele võitlusele. proua Jootova paluks tähelepanu pöörata kompromissmuudatusettepanekule E. ta leiab, et kahe fondi vahendite suurendamine, niisiis EGAF-i ja ESF-i äh, vahendite suurendamine on oluline selleks, et pärandada vaeste olukorda ja ka neid, kes on äh, vaesusse sattumise riskis. ja see puudutab otseselt ka äh, üksikvanemaid ja ebakindlas olukorras olevaid inimesi nüüd, mis puudutab sotsiaalkaitset, mis käib äh, lähimuspõhimõtte alla ja kuna see nüüd on äh, vahetatud äh, mõistega sotsiaalne kaasatus, siis proua Jootova on sellega nõus. ja muus osas proua Jootoval ei ole mingeid probleeme teiste muudatusettepaneku ja kompromissmuudatusettepanekutega, suur tänu! ja nüüd äh, proua Krõõnik, äh, proua Marantšati. Merci, madame la president. aitäh. ma tahaksin esmalt tänada raportööri proua Zimmerit ja samuti variraportööre ning eriti just äh, proua Lope Fontanjed, seda seetõttu, et me pidime tegema muudatusi sellesse raportisse ning äh, töö oli väga äh, suur ja võib-olla natukene ka kummaline, sellepärast et tööhõive komisjoni muudatusettepanekutes ei tohtinud kasutada sõna naine. ainult nais, naiste õiguste komisjon võis kasutada seda sõna ja kui me oleksime selle juurde jäänud, siis oleks meie töö võinud osutuda vägagi absurdseks. tahaksin tänada kõiki, kes äh, sellel koosolekul osalesid, kus lõpuks siis äh, me suutsime üles näidata ka intelligentsust piisavalt selleks, et need muudatusettepanekud, mis tehti tööhõivekomisjonis, äh, et neid saakski esitada meie komisjon tahaksin tänada esmalt äh, kõiki, kes osalesid selles töös, äh, seda seetõttu, et äh, võib-olla oli siin tegemist õppetunniga meie tuleviku töö jaoks. ja seda ka naiste õiguste komisjonis. ja naiste vaesuse küsimustes oli vaja, et me mõistaksime, millest me räägime, siin oli jutuks eelkõige just tööhõive muudatusettepanekuid tehti, minu kolleeg Pascal Grüni ja ka mina ise tegime neid, aga proua Grüni võtab ise ka veel sõna. siin mitmes kohas räägitakse sotsiaalsest kaasatusest, sotsiaalabist, aga tegelikult on oluline see, et me mõistaksime, et naised kannatavad vaesuse all praegu, kuna nad ei ole kaasatud tööturule. see omakorda toob kaasa selle, et nad satuvad vaesusesse ning sellega seoses oleme me teinud äh, terve rea muudatuse ettepanekuid, kus me rõhutame just kaasatust, professionaalset kaasatust, mis aitab tagada sotsiaalse kaasatuse. sotsiaalne kaasatus tegelikult on ainult professionaalse kaasatuse tagajärjeks ja meie meelest oli selle rõhutamine väga tähtis samamoodi muudatusettepanekutes me oleme üritanud välja tuua selle, et naiste ja meeste töötasude erinevus väheneks. ka see käib naiste vaesuse vastase võitluse alla. ma arvan, et väga tähtis on välja tuua see, milliseid vahendeid me saame siin ära kasutada ja me peame samuti tagama, et elukestva õppe programmid leiaksid kasutamist ka läbi Euroopa Sotsiaalfondi, et naised saaksid sellest kasu, sellepärast et äh, oma tööelus, äh, pereelus äh, ja ka muudes valdkondades võib juhtuda, et naisi diskrimineeritakse ning kõik need muudatusettepanekud, mida praegu tööhõivekomisjon ei esita, need esitatakse siis naiste õiguste komisjonis. aitäh ja proua Grünni, palun! suur tänu, ka mina tahtsin omalt poolt tänada proua raportööri ja samuti ka kõiki variraportööre ja ka meie kolleegi Veronika Lope-Fontaniet, kes samuti toetas siin meie muudatusettepanekuid. nüüd kompromissettepanekust B, mina olen täitsa selle poolt, et siit ära võtta sotsiaalkaitse. tahtsin teid selle eest ka tänada ja nüüd Euroopa Sotsiaalfondist. see mind eriti ei sega, sest et eesmärgiks on äh, paluda veidi rohkem selleks, et meile midagi ikkagi alles jääks, aga me ei tohiks jääda allapoole meie poolt nõutut nüüd, äh, mida ütles minu kolleeg Elizabeth Morin-Chartier, äh, mina ei mõista seda, et miks me pidime oma komp-, muudatusettepanekuid muutma lihtsalt sellepärast, et me kasutasime sõna naine, äh, ma arvan, et eesmärgiks on ikkagi see, et naised vaesusest välja tuua ja mitte siin tülitseda omavahel komisjonides. ja ma ei ole nõus sellega, et muudatusettepanekut viiskümmend neli ei võeta arvesse, see puudutab naiste vallandamist, eriti neid naisi, kellel on ka äh, pereliikmeid. Äh, kui nüüd äh, Naiste Õiguste Komisjon keelab meil kasutamast sõna naine, siis mina tahaksin, et meie keelaksime neil kasutamast sõna tööhõive. nii et see kõik on ju väga loogiline nii et minu muudatusettepanek viiskümmend neli, loomulikult anname sellega Naiste Õiguste Komisjonile edasi ja tõesti, sellest on väga kahju, sest et tegemist on tõepoolest meie pädevusega. igal juhul suur aitäh kõikide teiste muudatusettepanekute poolt, mis kompromisstekstis ka sees on. ja nüüd, enne kui on sõna uuesti raportöörile, palun proua Harkin. suur tänu Äh, ma annan sõna ka meie variraportöörile proua Maisterile, kes on nüüd kohal ja kes tahab fraktsiooni nimel teha teatud hulga kommentaare, tundub, et äh, jah, inimesi tuleb siis siia juurde, nii et proua Maisner ja siis äh, sõna uuesti raportöörile. suur tänu, proua esinejana, ma vabandan, et ma hilinesin. mul on täna kolm paralleelset komisjoni koosolekut ning ei ole väga lihtne jõuda neile kõigile, kõikidele jõuda ma küll paraku ei kuulnud kõiki sõnavõtte, sellest on kahju ja seetõttu äh, ma lo-, loodan, et proua Harkin saab ka sõna, kui ma nüüd midagi ära unustan. kõigepealt ma soovisin öelda, et äh, ALDE fraktsioonil on oluline see, et äh, et ainult ei avaldaks kahetsust selle üle, et naised vaevlevad vaesuses, vaid ka pakutaks lahendusi, kuidas naisi välja aidata vaesusest ja seetõttu me oleme ka esitanud mõningad muudatusettepanekud, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekut, siis kompromiss A seda me toetame. B, siin on meil üks probleem ja ma just kuulsin, et äh, EPP-lt on tulnud muudatusettepanek, et sotsiaalne äh, kaasatus äh, panna siia teksti sisse. ja kui see nüüd tõesti niimoodi aset leiab, siis sellega me ka nõustume, kuid meil on veel üks probleem, nimelt siin on äh, räägitud ka äh, globaliseerumisega kohanemise fondist, mille vahendeid tuleks suurendada ja loomulikult on väga hea, kui meil on rohkem äh, vahendeid erinevate fondide jaoks, kuid siin tekib küsimus, et kas selle, just selle fondi vahendite suurendamine on tõesti abiks, sellepärast et siin me peaksime keskenduma siiski rohkem sotsiaalfondile, ma arvan, et see on meie jaoks, minu fraktsiooni jaoks tõesti probleemiks, me ei tea, kas me saame sellisena sellele äh, Ähm, toetada, sellepärast et esialgu me teadsime, et me keskendume selles muudatusettepanekus ainult ESF-ile. nii palju siis kompromissist B ja ma eeldan, et te rääkisite ka äh, mil-, millistest kompromissmuudatusettepanekutest äh, te, te äh, soovite näha muudatusi, niisiis sellisel moel B Äh, läbi ei lähe, siis arvatavasti muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa puhul nõutakse eraldi hääletust, nii et äh, esimene pool ei leia toetust, kuna siin juba nõutakse äh, ESF-i vahendite suurt mm, tõstmist ja teist osa, mis on, puudutab uut sõnastust, seda me toetaksime. siin räägiti ka muudatusettepanekust nelikümmend kaks, seda me toetaksime, ma leian, et ja seda siin just arutati kompromiss E, siin on samamoodi, siin me toetame EPP-d, kui viimane osa sellest lausest võetakse välja, siis sellega me nõustuksime ja kui seda ähm, kustutust ei tehta, siis see tööhõive, ähm, tööturupoliitika, ähm, see oli ka juba minu muudatusettepanekus nii et see, eh, mis puudutab seda näitaja poolt, et selle me võtaksime välja, kui see välja võetakse, siis me saame toetada ka seda kompromissmuudatusettepanekut, tänan. suur tänu, eh, proua Kaaler, palun. Thank you, chair um,. I guess I... suur tänu. ma olen siin eh, üksinda esindamas oma fraktsiooni, kompromiss A me oleme siia nii palju sõnu ja lauseid lisanud, et äh, sellest avaldusest on saanud täiesti ebaselge. et osa sellest ma saan toetada. nimelt usub, et äh, juurdepääs äh, tööturule on vajalik väärtusliku elu jaoks ja see loomulikult on õige. kuid ma oleksin soovinud näha palju rohkem kindlaid ähm, lahendusi, kindlaid sõnastusi, aga ma ei näe seda siin. ilma selliste ähm, avaldusteta on tegu täiesti mõttetu žestiga. et kui me soovime saada korralikke, välja pakkuda korralikke lahendusi, siis ma leian, et sellel oleks väärtus olnud kompromiss B, ma arvan, seda ma ütlesin ka viimasel koosolekul iga, iga asi, mis äh, räägib Euroopa Sotsiaalfondi või EGAF-i ähm, fondide suurendamise, vahendite suurendamisest praegusel hetkel eelarve läbirääkimiste äh, frak-, ähm, kontekstis, kus liikmesriigid äh, on hoopis teisel arvamusel kui näiteks parlament, siis ma leian, et see on täiesti utoopiline ettepanek. tänan. Äh, suur tänu ma vabandan, et ma väga täpselt ei ähm, saanud kuulata kõiki, kuid ma vaatasin, et kõigi, kõikideni jõutaks ka ähm, kõik meie dokumendid, sellepärast et me teame, et äh, no, et meil on erinevaid eeskirju muudetud ja ma ütlesin ka juba viimasel äh, koosolekul, et et need uued eeskirjad, mis meile on praegu eh, esitatud, et osad neist on küll täiesti mõttetud, aga igal juhul me peame nendega arvestama ja me pea-. nii et kui, kui te suudate midagi siin muuta, siis palume, eh, tehkem seda. ja nüüd järgmine kõneleja ja vielen Dank nochmal für die, die Worte. proua Zimmer, suur tänu, suur tänu nende sõnavõttude eest. ma nõustun, et et ma esialgu natukene sattusin segadusse kõikide kaastöötajate e, ja kolleegide e, nimede puhul. ja nimelt proua Kornelissen nii et proua Cornelisseni on mulle esitatud kui proua Loopakantaniat, nii et siin tekkis väikene segadus. nii et äh, nüüd ma tean täpselt, äh, kes kust fraktsioonist mida soovis. nüüd on pilt selge. ja mul on väga kahju, et äh, kõik ei jõudnud ära kuulata kõiki sõnavõtte. nüüd, mis puudutab tagasiinfot kompromissmuudatusettepanekute osas ja mis puudutab kompromiss B osas veel tulemata kinnitust, siis ma ütlesin alguses, et, et kompromiss B-s vahetatakse sotsiaalne kaitse äh, mõiste vastu sotsiaalne kaasatus ja ma ka selgitasin, et äh, mina panin selle kompromissmuudatusettepanekusse ka sellisena kirja nii et keegi ei pea enam selle kohta enam muudatusettepanekuid esitama, et see muudetaks, muudaks niikuinii olukorra problemaatilisemaks, sellepärast et äh, me juba otsustasime ka, et äh, kompromissmuudatusettepanekute puhul me ei saa nõuda eraldi hääletust, me saame kompromisse ainult kas toetada või olla selle vastu, aga mingeid eraldi hääletusi me teha ei saa. ja seetõttu ma ka sooviksin, et me kohe algusest peale mm, nende kompromissi muudatusettepanekute puhul ka kokkuleppele jõuaks. niisiis, sotsiaalne kaasatus mõiste on muudatusettepanekusse sisse kirjutatud. problemaatiline on minu jaoks endiselt veel küsimus, mis on seotud Euroopa globaliseerumisega äh, kohanemise fond, sellepärast et proua Meissnerilt ma sain aru, et et ALDE fraktsioon ei saa toetada seda kohta. siis minu meelest peaks sotsialistide fraktsioon tegema vastava avalduse. mina seda ise ei toeta, sellepärast ka mina leian, et on selles sõnastuses väga keeruline need mõlemad fondid siia kaasata. kui need oleksid eraldi eh, kuskil kirjas olnud, siis oleks mulle rohkem meeldinud, aga kompromissmuudatusettepanekus ma arvan, et me peaksime veel eh, globaliseerumise fondist rääkima, sellepärast et vastasel korral rohelised lükkavad selle vastu. niisiis, no nagu ma ütlesin juba, et roheliste muudatusettepanekud siia kaasatud ei ole, aga aga proua Meissneri äh, muudatusettepanekud on siia kaasatud. nii et ma paluksin, et võib-olla me pärast saaksime võib-olla kahepoolselt veel äh, oma arvamusi vahetada, nii et äh, ma saaksin sekretäraadile öelda, kas global-, globaliseerimise fond jääb sisse või mitte nüüd järgmine äh, kompromiss E. kõik, kes sõna võtsid selle osas, nad, äh, nende argumendid olid äh, samas suunas kui minu omad, nimelt see viimane lause, et stabiliseerib nii kulusid kui tulusid. selle lausega peab kompromiss, muudatusettepanek lõppema ja see lisatud lause on tagasi võetud. niisiis see, see ei lähe ka enam hääletusele kõiki teisi muudatusettepanekuid ma võin toetada ja ma tõesti paluksin, et te peaksite meeles, me vajame sellist äh, äh, ka mõistet, mida puudutab, mida tähendab tihendatud, äh, tihendatud koostöö. sellepärast, et vastasel korral me satume teiste komisjonidega koostööd tehes täpselt samasugustesse probleemidesse ja sellisel juhul me ei soovi seda tugevdatud koostööd teiste komisjonidega enam teha, sellepärast et äh, vastasel korral me hakkame jälle äh, kive kodarates loopima üksteisele ja sellisel juhul me ei jõua üldse mingisuguse koostööni. ja vastasel korral me peaksime hakkama lihtsalt äh, naiste õiguste komisjonis oma muudatusettepanekuid esitama ja, ja lootma seal siis nende vastuvõtmisele see oli siis ka nende äh, kahe komisjoniga seotud pädevuste äh, küsimuste väike ülevaade, sellepärast et äh, olukord oli tõesti kummaline, sest raportit ei ole veel naiste õiguste komisjonis vastu võetud ja, ja, ja see, et meie ei tohi siin viidata naistele, see on väga-väga raskesti mõistetav või üldse kuidagi selgitatav. ma arvan, et kõik ülejäänud küsimused said mainitud ja ma tänan ka kõiki siin sõna võtnuid. suur aitäh, proua Zimmer ja nagu te teate, hääletame homme hommikul kell äh, pool kümme. nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde, milleks on äh, skp ning äh, edusammude mõõtmine And proua Harkin, suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes on esitanud muudatusettepanekuid. saan rõõmuga teatada, et paljud neist muudatustest on oluliselt teksti parandanud ja selle eest olen ma ka kõigile väga tänulik. ma üritasin võtta kompromissettepanekutesse sisse võimalikult suure hulga muudatusi hääletusnimekirjas on mõned märgitud miinusega, mitte sellepärast, et ma muudatusettepanekutega nõus ei oleks, vaid lihtsalt sellepärast, et minu arvates see mõte äh, oli kas kompromissettepanekutes või esialgses tekstis juba sees. ja ma üritasin tagada selle, et raport jääks endiselt ähm, sidusaks ja seetõttu ei tahaks ma rääkida seal ühest ja samast asjast mitu korda. nüüd ähm, Äh, SKP-st ja selle täiendamisest üldisemalt kõige olulisem on see, et meie tegevus oleks äh, äh, sidus, tegeleme siin mitmete erinevate aspektidega, samal ajal tuleb tunnistada ka seda, et kõik need aspektid tuleks võtta ka SKP-sse ühel hetkel sisse ja alles sellest hetkest edasi saame me ka kaaluda nende aspektide mõju poliitika väljakujundamisele aga vajadus SKP-st kaugemale minna on tõsiasi ja selles osas oleme ka rahul kuuldud arvamustega. nii et olen üritanud võtta arvamusse sisse iga küsimuse vaid korra, olen, muutsin ka siin ära sõna meede kahes kohas või vabandust, sõna mõõtma ja pigem ma olen rääkinud näitajatest. muudatusettepanek viiskümmend seitse, siin on viga, ma vabandan selle eest. muudatusettepanek äh, ei ole siia sisse võetud, proua Zimmeriga me sellest ka rääkisime, kuid paraku on see endiselt hääletus nimekirjas, nii et see jääb kompromissi ettepanekust välja ja annan sellest teada hiljem ka sekretäriaadile proua esinaine segab vahele, kui te nüüd räägite eelmisest raportist, siis palun tehke seda ukse taga, sest et äh, see äh, teie jutuajamine segab kõiki neid inimesi, kes üritavad siin tööd teha, nii et proua Zimmer, kas oleks võimalik, et te räägiksite sellest ukse taga, sest et see tõesti segab käimasolevat arutelu? proua Harkin, palun. suur aitäh! ma olengi peaaegu lõpule jõudnud tahaksin tõstatada siiski ühe küsimuse ähm, ka, see puudutab muudatusettepanekut number kuuskümmend, kuutekümmet nelja. ma olen härra Deutschile ka saatnud kirja selles osas, see räägib sellest, et skp äh, jääb Euroopa Liidu tasandil põhiliseks regionaalpoliitilise abikõlbulikkuse hindamise kriteeriumiks. ja enne räägiti sellest, et riiklikul tasemel on võimalik võtta arvesse teisi näitajaid ja nii edasi. ma tean, et Regionaalarengu komisjonis samuti on see problemaatiline ja võib-olla me võiksime tõesti seda veidi peenemaks muuta, rääkida sellest, et skp äh, peab olema üks põhikriteeriumeid või üks olulisemaid kriteeriumeid. nagu esimeses muudatus, kompromissmuudatusettepanekus on ka kirjas, et skp on endiselt äh, oluline näitaja majanduskasvus, kuid see ei ole kohane, siis läheb see mis siin on kirjas selle vastu. nüüd, et selles konkreetses valdkonnas peab SKT jääma peamiseks kriteeriumiks. ja on ka paljusid erine-, erinevaid näitajaid, mida kasutatakse selleks, et määrata kindlaks abikõlbulikkus. nii et ma olen kindel, et jõuame selles osas kokkuleppele, pehmendame seda sõnastust veidi nii et see läheks kokku arvamuse üldise tooniga. nii et äh, huviga ootan seda, mida kolleegidel öelda on. suur aitäh! suur tänu, äh, proua Holmer ja siis äh, härra Lamber, palun! Thank you, madam chairman! suur tänu, mind tõesti üllatab see, et ma saan kohe esimesena sõna. meil on mitmeid murepunkte fraktsioonis te tõstsite esimesena kätt ja siis andsin ka teile esimesena sõna ja proua Helmer ütleb, et see oli teist väga kena. jätkan. SKT näol on tegemist väga hästi mõistetud majandusliku näitajaga äh,, võimalusega majandust mõõta, seda kasutatakse mitmetel erinevatel viisidel äh, rahvusvahelistes võrdlustes. nüüd olen kuulanud siin kõik ära, tõesti, SKT peab jääma oluliseks näitajaks, aga tegelikult selle raporti eesmärgiks on ikkagi jätta SKT täiesti kõrvale ja tõsta esile hoopis teisi näitajaid. kuid minu arvates on tegemist siiski väga objektiivse näitajaga, mida ka laialt kasutatakse ja tundub, et siin komisjonis võib-olla tahetakse võtta arvesse subjektiivseid äh, näitajaid, mis põhinevad pigem ideoloogial, selle asemel, et jääda selle juurde, mis on ka selgelt defineeritud. me soovime nüüd äh, siin muudatusettepanek kolmkümmend üks, see, et kutsutakse äh, üles töötama välja uusi majanduslikke näitajaid, see on täiesti uskumatu, sest et võib-olla peaks ikkagi rääkima sellest, mis see peaks olema. nüüd äh, muudatusettepanek number nelikümmend viis, seal kutsutakse komisjoni lausa üles asendama SKT-d kui kõige olulisemat majandusnäitajat. ja see on ikka väga julge lähenemine, see, et me peaks nüüd täiesti lahti ütlema millestki, mida kasutatakse üle terve maailma. ja võib-olla saaks, eeldades, et keegi siis nüüd mõtleb välja midagi, mis on hoopis parem. loomulikult me võiksime vaadata ka teisi majanduslikke näitajaid, esitajaid, neid on mitmeid. aga me peaksime põhinema ikkagi sellel, mis on kõige objektiivsem ja mida kõige laialdaselt kasutatakse, seda ei saaks nüüd täiesti kõrvale jätta. nüüd me oleme praegu olukorras, kus Eurotsooni kuuluvad liikmesriigid on andnud ähm, Euroopa Liidule õiguse kontrollida rahanduspoliitikat ja me näeme, et Kreeka ja mitte ainult Kreeka äh, selle all ka oluliselt kannatab. nii et kui äh, me kutsume komisjoni üles kasutama teisi majanduslikke näitajaid, siis võib-olla võiksime teda kutsuda üles ka kaaluma seda, kui suurt kahju on tehtud Eurotsooni äh, liikidele. proua Lambert, palun. suur tänu raportöörile, hindan väga seda tööd ja tänan ka härra Helmerit äh, selle eest, et pöörasite tähelepanu muudatusettepanekutele kolmkümmend üks ja nelikümmend viis. meie öö, äh, oleme palju rääkinud ajastatuse küsimusest, sellest, millal peaksime nüüd liikuma ühe näitajate kogumi juurest teise juurde. Äh, kui nüüd vaadata seda, mida on komisjon ja parlament Äh, teinud minevikus, siis on tõepoolest pööratud tähelepanu alternatiivsetele majanduslikele näitajatele ja see on kõik väga oluline. meie peamine probleem härra äh,, või äh, SKT-ga on see, nagu proua Harkin ka ütles, et ühest ainsast äh, majanduslikust näitajast on saanud justkui äh, ülim eesmärk, ükskõik kas siin vaadata, millest räägitakse Lissaboni strateegias, eh, ikka ja alati eh, räägitakse meetmetest, mis suurendavad SKT-d ja need meetmed on alati väga positiivsed ja ei võeta ilmtingimata arvesse selle mõju, kuidas see raha majandusse panustab, kuidas seda kulutatakse, kuidas see jaotub näiteks kui me nüüd räägime naftareostuste koristamisest, siis äh, see mõjutab SKT-d väga positiivselt, aga see ei pruugi sugugi hästi mõjutada inimeste elukvaliteeti ega äh, keskkonnatingimusi. nii et äh, tõepoolest peab pöörama tähelepanu teistele näitajatele, mis mõõdavad majandust veidi paremini, mis loovad parema ülevaate majanduslikust olukorrast paljud äh, strateegiate väljatöötajad seda ka teevad, kuid paljud poliitikud endiselt äh, arvavad, et SKT on see üksainus äh, verstapost majanduse mõõtmisel. nüüd muudatusettepanekust nelikümmend viis. meie tahtsime siin tõepoolest asendada muudatusettepanekus ähm, SKT kõige olulisema Äh, majandusliku näitajaga. sest et ähm, see, et majandusolukord on parenenud, paranenud, ei sõltu ainult sellest, kui palju raha on sisse pumbatud äh, üht, ühe riigi majandusse. Äh, proua Harkini lähenemine on üldiselt väga positiivne, me toetame teda ka muudatusettepanekutes, välja arvatud siis muudatusettepanek number kuuskümmend neli, sest et muidu me peame hääletama selle vastu. on ka teisi muudatusettepanekuid, mis ei lähe päriselt kokku äh, raportiga, mis räägib majanduslikest näitajatest, sest et äh, siin on äh, välja tuldud äh, ettearvamatute asjadega ja nüüd äh, homme hääletusel võib juhtuda nii mõndagi. suur tänu proua Morin-Chartier. Äh, suur tänu, tahaksin avaldada austust proua Harkini tööle. ta teeb oma tööd alati väga korralikult. ja on täiesti selge, et sellest ajast peale, kui SKT mõiste üldse tekkis, oleme me näinud, et tuleb äh, SKT definitsioon uuesti üle vaadata. rahvapartei äh, fraktsiooni nimel äh, tahaksin siiski teile midagi öelda ja siis vast vastan ka härra äh, Hermeli muredele. mõned minu kolleegidest kardavad, et nüüd kriteeriumid, mida on välja käidud muudatusettepanekutes, ei ole kuigi hästi mõõdetavad ja neid ei saa võtta selliste uuringute aluseks, mis võiksid mõjutada ka poliitilisi otsuseid. mõned neist näitajatest puudutavad inimeste elu, nende elukvaliteeti ja seda lausa väga intiimsetes aspektides ja seda kõike on väga raske mõõta. ja seda on raske teha objektiivselt. näiteks, mis puudutab siin eraelu, inimeste vaimset heaolu ja teisi näitajaid. me teame väga hästi, et SKT võib olla väga suur riigis, kus on inimesi, kelle elukvaliteet on madal. see tuleneb sellest, et äh, majanduskasu ei äh, kasutata kodanike huvides, kuid samal ajal näeme, et äh, mõned ettepanekud tulla välja uute majanduslike näitajatega tegelikult ei ole kuigi tugevatel alustel. ja samamoodi ei ole ka strateegilised analüüsid, mis neil näitajatel põhinevad, kuigi usaldusväärsed nii et äh, ja nendel põhjustel praegu meie fraktsioon ei ole nõus kompromissettepanekute C, D, E ja F-iga, mis räägivad just nimelt äh, nendest äh, näitajatest, mis on ehk liiga, liiga uued ja ei ole veel päriselt kinnistunud. nii et selline on Rahvapartei seisukoht loomulikult me mõistame, et SKT-d tuleb täiendada, kuid seda tuleb ikkagi teha, põhinedes selgelt mõõdetavatel näitajatel, mis on kõigile arusaadavad ja seda selleks, et neid saaks ka õigesti ära kasutada. suur tänu! palun äh, proua Könts. suur aitäh, ka minu arvates on tegemist väga hea ja ajalik väga asjakohase ja ajakohase raportiga. nüüd äh, sellises kriisiolukorras äh, kogu aeg räägitakse SKT-st ja statistikast ja kuidas see on kasvanud ja kahanenud. meil on jäänud mulje, et see mõjutab ka, et kriis mõjutab ikkagi ju ka inimeste äh, sotsiaalset olukorda, aga selle kohta ei ole me erilisi näitajaid näinud. nii et tõepoolest on aeg ka selle küsimusega tegelema hakata. ma olen ka nõus, et SKT näol on tegemist ühe olulisema näitajaga, kuid SKT hõlmab mitmeid või varjab tegelikult mitmeid erinevaid protsesse, näiteks see, et vaesus järjest kasvab, et äh, sissetulek on jaotunud väga erinevalt erinevate liikmesriikide vahel. ja minu arvates äh, see, millest me räägime ka muudatusettepanekutes, on see, et kuigi seda kõike ei ole kuigi lihtne mõõta, siis ikkagi tuleb pingutada ja peaksime toetuma olemasolevale metoodikale. seda ei pea välja mõtlema kindlasti meie. ühtlasi olen väga tänulik proua Harkini tehtud töö eest ja äh, meie arvates kompromissettepanekud on väga positiivsed, need on väga hästi võtnud kokku paljusid erinevaid ettepanekuid ja kindlasti me suudame kokkuvõttes tulla välja millegagi, mis on oluline ka tulevikus proua Gabriele Zimmer, palun. suur tänu. ka kõigepealt äh, sooviksin tänada proua Harkini äh, tema tehtud töö eest. Äh, me teame, et nüüd, kus me oleme alustanud selle tööga, et siis SKT puhul me oleme sattunud väga vastuolulisse ähm, aru, aruteludesse, sellepärast et me teame, et meil on väga palju vaidlusi selles osas, mida me täpselt peame mõõtma majandustulemuste osas ja ja kuidas täpselt ähm, inimeste ja riikide tulemuslikkust mõõta, siis ähm, me teame, et siin on erinevaid arvamusi, seetõttu ma, ähm, minu fraktsioon on teinud välja, pakkunud välja muudatusettepanek, ma äh, tänan, et paljud neist on kompromissmuudatusettepanekutesse kaasatud, kahju on küll sellest, et äh, sellest, kuidas edu äh, mõõta, et see on seotud ka äh, selle mõõdikuga, kuidas head tööd mõõdetakse, mul on kahju, et seda viidet kompromissmuudatuse ettepanekusse ei kaasatud. aga sellegipoolest äh, ma, me saame suurt osa kompromissidest toetada, välja arvatud ühte ja see puudutab siis just viidet heale tööle veel kord äh, suur tänu äh, selle eest, et me saime selle äh, arvamusega koostööd teha, seda ka koos muuta. suur tänu, proua Schröter ja siis härra Angriano. suur tänu. ma tuleksin tagasi esimese avalduse juurde, nimelt see mm, fakt, et SKT ei äh, ei anna meile neid tulemusi, mida me soovime, seda ütles komisjon oma dokumendis väga selgelt. nimelt äh, selle dokument äh, nentis, et SKT tegelikult ei suuda mm, jõukust ja heaolu piisavalt hinnata ja et kaks kolmandikku Euroopa elanikkonnast siiski ei leia, et tema olukorda on õigesti peegeldatud Steglitsi komisjon on samuti tegelenud selle tööga ja, ja seda tööd tehakse OECD tasandil, nii et me ei tohi ka seda tööd unustada. see, et proua Haakin või ka selle koja vasakpoolsed oleksid selle välja mõelnud, et SKT-st ei piisa, see ei ole õige nimelt eh, me peame nägema, et eh, kui me ainult SKT-le keskendume, siis me Euroopa Liidu vahendeid ei suuda otstarbekalt eh, kulutada ja Euroopa Komisjon oma dokumendis on ka sellele viidanud, on ka maininud olulisemaid punkte, näiteks et suur osa elanikkonnast on samuti leiab, et SKT, ainult SKT-le põhinevad mõõtmised ei äh, ei kirjelda piisavalt olemasolevat tegelikkust ja seetõttu oleks vaja SKT-le lisada veel uusi mõõdikuid, et äh, saaks paremini hinnata erinevate piirkondade äh, arenguid. ja Euroopa Parlament äh, viimasel täiskogul väga suure enamusega toetas SKT-le uue näidiku lisamist ja ma arvan, et see on parlamendi poolt väga tark, sellepärast see puudutas siin Gini indeksit ja iseenesest on praktikas väga lihtne seda SKT-le lisanäidikuna lisada. ja see kirjeldab väga hästi äh, regiooni olukorda, kus äh, SKT on küll, äh, SKT kasv on suur, kuid sellegipoolest on sissetulekutes väga suuri vahesid see annab igal juhul objektiivsema pildi sellest piirkonnast ja, ja seetõttu on see ka keskmise, keskse tähtsusega Euroopa toetusvahendite suunamise jaoks. ja mina leian, et meie komisjon peaks selle teemaga rohkem tegelema ja peaks ka selle arvamuse üle võtma, mida suur osa elanikkonnast ja ka suur osa Euroopa Parlamendist toetab, nimelt et SKT ei kirjelda piisavalt seda, mida me mõistame ähm, äh, jõukuse all suur tänu. ja nüüd härra Ungrijanu, palun. suur aitäh. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et SKT ei ole näitajana täiuslik, kuid samas on SKT täiesti asendamatu. miks nii, sest et see mõõdab majandustegevust aasta lõikes. ja kui lubate, siis üritan rääkida teile täpsemalt sellest, mida mõõdavad need neliteist, viisteist kriteeriumit, mis dokumentides kirjas on, näiteks kuritegevus, osalemine kultuurielus, pereelu, usaldus avalik-õiguslike organisatsioonidesse, vaimne heaolu miks me ei lisa siia sisse ka näiteks äh, sotsiaalvõrgustikke? Äh, ma arvan, et teil ei ole ka aega siin, et rääkida kõigist äh, neljateistkümnest näitajast. võite seda teha juba kahepoolselt, aga ähm, aeg hakkab otsa lõppema, nii et palun keskenduge kõige olulisematele näitajatele. meil ei ole aega selleks, et rääkida neist kõigist härra Ungurajanu. jah, sain aru, tahaksin rääkida muudatusettepanekust number neli, mis ütleb kohe alguses ära, et tegemist on SKT näol majanduskasvu olulise, kuid ebapiisava vahendiga. minu arvates selliseid väiteid ei saa nüüd küll tõsises majandusküsimusi puudutavas arutelus mainida ja muudatusettepanek number seitseteist, subjektiivne heaolu, kompromissettepanek G see on pigem ideoloogiline kui midagi muud, aitäh. Uh, suur aitäh. proua Harkin, kokkuvõttev sõnavõtt, palun. suur tänu, proua esineja, tahaksin lühidalt kommenteerida paari tõstatatud küsimust, ma olen Roger Helmeriga täiesti nõus, tegemist on ähm, kinnistunud näitajaga, mis on kõigile mõistetav, kuid ma arvan, et enamik siin saalis nõustuvad sellega, et meil on vaja lisanäitajaid ja ka komisjon ise on öelnud seda, et SKT-d tuleb ilmtingimata täiendada selleks, et hõlmata teisi majanduslikke, sotsiaalseid ning keskkonna aspekte, millest inimesed ka väga oluliselt sõltuvad. nii et äh, tegelikult me ei räägi siin mitte sellest, kas näitajaid, lisanäitajaid on tarvis, vaid et kui kaugele selles osas peaks minema ja loomulikult peame jääma oma tegevuses alati sidusaks kuid äh, oluline on öelda seda, et SKT ei äh, mõõda näiteks äh, keskkonna jätkusuutlikkust, nii et kui Lõuna-Ameerikas kogu mets maha võtta, siis suurendab see küll SKT-d, aga keskkonnale see nüüd küll eriti palju head ei tee. või näiteks see, et kui nüüd vanglate arv ekspona-, eksponentsiaalselt kasvab, siis samuti suureneb oluliselt SKT, aga inimeste heaolu see vaevalt et parandab. nii et enamik inimesi kindlasti nõustuvad minuga, kui ma ütlen, et on vaja ka teistsuguseid majandusnäitajaid ja mitmed sõnavõtjad sellest ka rääkisid, nii et ma arvan, et mul ei ole sellest vaja pikemalt rääkida. nüüd seda, sellest, mida ütles proua äh, Morin Chartier, äh, mõned need muu-, kompromissmuudatusettepanekud, äh, millele teie viitasite, siis tegelikult ma olen neid oluliselt pehmendanud, kui te vaatate mu kompromissettepanekuid F ja G, siis ma olen sinna lisanud sõnad näiteks nagu nii et see tähendab, et äh, on võimalik valida. me räägime vaesusest, osalemisest kultuurielust, siis äh, tegelikult äh, käisid need välja just nimelt frak-, e rahvapartei fraktsiooni liikmed nii et ma tahtsin võtta siia sisse nii palju näitajaid kui võimalik, ähm, seda mõistlikkuse piires, kuid jätsin siia sisse ka sõnad näiteks, nii et, et seega on tegemist valikuga. ja mm, ma loodan, et ikkagi suudame jõuda kokkuleppele, kui me veel sellele jõudnud ei ole. proua Zimmer, jah, tõepoolest, me ei ole kõikide kompromissettepanekute osas ühel nõul ja ma tõesti ei saa kaugemale minna, kui ma juba läksin, aga mõistan teid täiesti. ja äh, samuti äh, proua Schröter Äh, siin ei ole ilmselt ka midagi juurde lisada, härra Ungurojanu. mis puudutab muudatusettepanekut number neli ja ka number viite, siis äh, tegelikult number viis, see on minu muudatusettepanek, seda ma muutsin ja ähm, ma eksisin, kui ma lisasin siia sõna sotsiaalne, ma võtsin selle siit välja, tegemist oli minupoolse veaga. muudatusettepanek äh, number seitseteist, mul ei ole olnud aega seda veel pikemalt uurida, see on proua Könsi muudatusettepanek jah, ma olen tõesti nõus sellega, et vertikaalset tulude jaotumist tihti ei toimu, kui me räägime siin sissetuleku jagunemisest üle terve maailma, siis loomulikult see ei jaotu eh, vertikaalselt, nii et selles mõttes olen ma nõus ja ma olen teiega nõus ka teie seisukoha osas muudatusettepaneku number neli osas suur aitäh, no seda hääletatakse homme kell üheksa kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt, teenuste direktiivi rakendamine ja Jean-Luc Benamias on meie raportöör ja kohe annan teile ka sõna. ja kõnelejatel on sõna kaks minutit, aga raportööri kohta see muidugi ei kehti, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine üritan teha nii lühidalt kui võimalik. tegemist on delikaatse arvamuse delikaatse direktiiviga ja siin oli vaja ka kompromisse teha. esimene lõige, siin on kompromiss, välja kujunemas, tegemist on kompromissiga C. ma olen muudatusettepanekud nagu kuusteist, seitseteist, kaheksateist siia kaasanud ja tundub, et see mingeid suuremaid probleeme ei ole tekitanud ühelegi fraktsioonile. teine lõige, kompromiss D, siin muidugi mõiste oli kõik palju keerukam. ma olen äh, teinud äh, muudatuse ettepaneku äh, kompromissi kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa. neljas lõige, see on kõige rohkem probleeme tekitanud, kompromissi siin ei ole ma pean ütlema, et härra Baltasaare suuline muudatusettepanek oleks võinud vastata minu meelest äh, kompromissinõuetele ning ka härra Barnier äh, soovidele komisjonist. viies lõige e-kompromiss, siin on muudatusettepanekud nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli kaasatud. kuues lõige kompromiss F, siia ma olen kaasanud muudatusettepanekud viiskümmend, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis. nüüd läheme edasi põhjenduspunktide juurde. kompromiss A, siin on muudatusettepanekud kaks, neli ja viis. kompromiss B A, A osas siin on muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa kaasatud. ja nüüd ma usun, et nüüd ma olengi ülevaate andnud teile võimalikest kompromissidest. ja muidugi mõistma saan väga hästi aru, millised raskused on teil kõigil, eriti just aga lõikega neli aitäh, Elizabeth Schröter, palun! ja, suur tänu! Emily Turunen on siin äh, variraportööriks ja temaga Jean-Luc äh, pidas läbirääkimisi ja ma pean äh, proua Turuneni nimel ka mõned märkused tegema, ta töötab ka koos rohelistega, nii et suur tänu kõigepealt kompromissmuudatusettepanekutest, need on ähm, ähm enamuses väga head, me saame neid toetada. direktiiv, mis ähm, ähm, loob selget õigust, äh, on väga positiivne, aga aga meil on mõningane ebaselgus selles osas, et mida me sellest direktiivist peame ootama, sellepärast et meil on juba praegu hoopis teine suund valitud kui see, mis siis, kui teenuste direktiiv vastu võeti ja lepingu äh, muudatus on ette näinud liikmesriikidele äh, suurema vabaduse ähm, andmist ja ma leian, et see on väga positiivne ning äh, ma leian, et see praegune definitsioon on ka väga abiks. teine oluline punkt ja kus me Jean-Luciga toetame, on see, et tööõigus on kaasatud ja kus nõutakse ka paremaid töötingimusi. ja siinkohal me sajaprotsendiliselt saame teda toetada see on oluline, et see kompromissmuudatusettepanek läbi läks ja see on ka kaks märkust, mis ma pidin siis edasi andma proua Turunen nimel ja ma loodan, et meie hääletus homme saab olema edukas, tänan. Uh, aitäh, härra Kristjanson ja siis proua Mohan Šahtjev. suur aitäh Elizabeth Schröter juba ütles päris palju ära, ma tahaksin täna ka raportööri tehtud töö eest. ma usun, et kompromissid tõesti hõlmavad kõike seda, mida vaja seoses nende probleemidega, mis meil võivad tekkida teenuste direktiivi kohaldamisel. vaba liikumise seisukohalt on see väga oluline, samuti mis puudutab teenuste pakkumist liikmesriikides ja liikmesriikide üleselt. siin ei ole siseturu õigused kindlasti eh, üle töötajate õigustest. nagu raportöör ütles, eh, on siin ka tegelikult probleeme ja seda eelkõige lõikega neli. ja meil on vaja lisadefinitsiooni selle kohta, mis on üldhuviteenused ja mis on üldhuvi majandusteenused. ma kardan, et seda, mida meil vaja läheb, on keerukas määratleda, seda seetõttu, et paljudel paljud liikmesriigid on kohaldanud seda, mis nad pidasid vajalikuks vastavates valdkondades. tegelikkuses on aga ikkagi vaja pöörata veelgi rohkem tähelepanu sellele, mida me täpselt siin sellega katame ja selle osas me hakkame ka hääletama siis homme, aga igastahes raportöör on väga hea tööga hakkama saanud. jah, aitäh ja proua Morane Chartier, palun. Merci, madame la president, donc je voudrais euh, suur aitäh, ka mina tahaksin äh, tervitada no, nagu eelpool kõnelenudki äh, Jean-Luc äh, Benamiassi töölt mis puudutab Rahvaparteid ja ma üritan teha lühidalt ja kiirelt, siis äh, Rahvapartei nõustub kompromissiga A, B ja samuti kompromissiga C ja kompromissiga E. probleemiks on lõige kaks D ja meie jaoks praegusel kujul vabandust, tegemist oli lõikega kaks, kompromissiga D ja see Rahvaparteile praegu ei sobi. ja samuti lõige kuus, kompromiss F samuti lõige kakskümmend viis. siin kohapeal on ka Rahvaparteil suured reservatsioonid ja meie jaoks on hääletus selles küsimuses eriti oluline. nii palju siis meie fraktsiooni kohta homse hääletuse osas. suur aitäh, proua Grüni ja härra Baltasaar, palun. Pascal Grüni. jah, aitäh. teen hästi lühidalt, härra Benamias, ma tahaksin teid õnnitleda, sellepärast et äh, teema on väga keerukas, aga mul tekkis ka küsimus. Äh, muudatusettepanek nelikümmend kuus, mille esitasin, teie tahate, et selle vastu hääletataks, aga ma leian, et see võiks äh, tulla kasuks kodanikele ja parandada nende arusaama erinevatest, erinevate ametite toimimisest. aitäh, härra Baldassare ja siis proua Haarken, palun. jah, suur aitäh. mul ei olegi midagi eriti lisada sellele, mida Rahvapartei kolleeg juba ütles. ma leian siiski aga, et eh, minu kohustuseks on jagada teiega meiepoolset soovi avaldada tunnustust raportööri poolsele tööle. raportöör on üritanud leida ühiseid punkte direktiivi osas, mis on väga aktuaalne ja suure tähtsusega. kahjuks aga jah, on meil erimeelsusi lõikes neli ja ma kardan, et siin on väga keerukas äh, praegu leida üksteise mõistmist. kolleegid on teinud veel muudatusettepanekuid ja need muudatusettepanekud äh, mõneti ühtivad minu suulise seisu äh, muudatusettepanekuga. nii et nii meie arvamusi on juba selgitatud, äh, direktiiviga tuleb edasi minna, see on oluline ja siis vaatame, millele kõige suuremat rõhku lõpuks pannakse. jah, aitäh, proua Harkin ja siis raportöör aitäh ja aitäh, härra Benemjas, äh, samuti selle suure keeruka töö eest. paljud kolleegid on juba ütelnud, et väga keerukas on ja mina ütleks lausa võimatu mõningates punktides üksmeelt saavutada, aga igastahes ma tahaksin avaldada tunnustust äh, tehtud tööle. lühidalt, meie oma poolt saame äh, toetada kompromisse A, B, C, D osas me oma toetust ei saa anda sellepärast, et see puudutab meie nägemust direktiivist ning EU on samuti meile sobiv. neljas lõige muidugi mõista on peamiseks raskuseks, me oleme teinud päris palju muudatusettepanekuid selle osas. ning äh, homme hääletusel siis vaatame, aga ma tahaksin veel kord äh, tänada härra Benamiast äh, suure tehtud töö eest. suur aitäh! keegi enam sõna ei soovi, nii et palun, Jean-Luc Benamias Bien, euh, sur, sur l'amendement 46, je viens de leur... jah, aitäh, äh, see muudatusettepanek, mida mainis proua Grüni, äh, ma võin selle üle lugeda ja, ja vaadata, mõtelda, ega see erilisi probleeme ei tekita. aga ülejäänu osas jah, mis teha? härra Baltasaar, jah, teie suuline muudatusettepanek, äh, kui te selle juurde jääte, siis võib-olla mitte, aga minu meelest teie muudatusettepanek äh, läheb kokku sellega, mida ütles äh, volinik Barnier hiljuti ja see võiks olla võib-olla sobivaks kompromissiks. sest et Euroopa Parlament on korduvalt äh, esitanud omapoolseid küsimusi direktiivi kohaldamise kohta ja nende raskuste kohta, mis sellega on esile kerkinud. nüüd mina omalt poolt ei saa minna kaugemale sellest Teie suuline muudatusettepanek minu jaoks sobib, minu meelest võiks see olla sobivaks kompromissiks ja seda siis seoses üldiste mõistetega, mis on teenuste direktiivis ning muude raskustega seoses samuti. Te teate, et see töö on väga keerukas ja meil ei ole ka põhiraportit äh, praegu, nii et meil, meil ei ole siin põhipädevust, et seega on meie komisjon väga keerukas siin midagi teha ja seetõttu ma tahaksin ütelda, et asi on keerukas ja äh, põhiraportööri töö on olnud väga keerukas samuti. nüüd minupoolsed märkused on tehtud, ülejäänu osas ma ei saa ka kaugemale minna, aitäh! Uh, suur aitäh ja hääletus uh, toimub homme hommikul. Uh, alustame üheksa kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt tegemist on uuringu tutvustusega direktiivide rakendamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kui kulutegur. ning meil on vastava et, uuringuettevõtte esindaja siin, kes oma ettekannet ka tutvustab, aga esmalt saab sõna härra Takula ja tema saab siis sõna mõneks minutiks, enne kui meie külaline saabub, palun. Thank you, madam chair. <clears throat> I have read the report quite uh, carefully and I must say that in my inis-. jah, aitäh. ma lugesin raportit päris hoolikalt ja ma pean ütlema, et minu algne reaktsioon enne, kui ma seda teinud olin, oli suhteliselt kriitiline. Stoiberi raport on väga hästi teada-tuntud äh, Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse valdkondades. samuti äh, on see hästi tuntud Euroopa äh, tööohutuse hügieeni komitees ning siiamaani on olnud äh, kõik valitsused selle vastu, et VKE-delt võtaks ära kohustus kirjalike aruannete koostamiseks riskide kohta. ma arvan, et kõik see on seotud lähedalt meie siseturuga, aga üldiselt nüüd ma pean ütlema, et ma olen hoolikalt raportiga tutvunud ning teil on ka sees ja mul on mõningaid kommentaare siin on mõningaid puudujääke ja ma tahaksin mõningatel neist peatuda. on päris palju tõendeid selle kohta, et töötervishoid ja tööohutus toovad kasu ettevõtetele vastupidiselt sellele, mida raportis öeldakse. näiteks äh, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on näidanud, et skp äh, kannatab äh, selle all, kui ei ole täidetud neid nõudeid. samuti on Äh, haiguste uurimisel selgunud et, et viis protsenti äh, koormusest äh, on siin tingitud tööstusriikides nagu Euroopa Liit just töö olukorrast ning samuti hiljutisest uuringust viis koma üheksa, peaaegu kuus protsenti SKT-st läheb kaotsi selle tõttu, et töötingimused on kehvad ning Soomes on läbi viidud samuti uuring, kus jõuti järeldustele, et tööga seotud äh, varane pensionile minek, see tähendab siis seda, et inimesed lähevad äh, viiske-, ligikaudu viiekümne seitsme aastaselt, mitte aga kuuekümne viieselt või kuuekümne kaheksaselt pensionile äh, nende arv on suurenenud ning see läheb maksma kakskümmend viis miljardit eurot Soomes ning Euroopas äh, kaks tuhat viissada miljardit. nii et te näete, et see on korduv, kordades rohkem, kui Euroopa Liit Kreekale andis kakskümmend viis korda rohkem, nii et te näete, kui suured probleemid siin on ma ei usu, et oleks võimalik saavutada suuri äh, kokkuhoide äh, seeläbi, et äh, paremini koolitatakse tööinspektoreid, aga see võib aidata kaasa siiski töötingimuste paranduse, parandamisele, meil on näiteks kakskümmend neli, kakskümmend viis miljonit puuetega inimest Euroopa Liidus, kaks miljonit omavad püsivaid äh, äh, puudeid ja neid tekib iga aasta siis juurde. seitse miljonit äh, õnnetust leiab aset iga aasta. ja Rootsi minister näiteks hiljuti, tööminister siis ütles, et üks kolmest töötajast Rootsis ei tööta praegu. nii et te näete, et siin on ka väga suured kulud nii et siin võib vaadata, kas on vaja rohkem inspektoreid, kas on rohkem vaja ka ettevõtteid eh, koolitada. näeme, et need kakskümmend viis tuhat on meil olemas inspektorid, meil on aga eh, üle kahekümne miljoni VKE, nii et eeldada võib, et inspektorid, kui nende visiidid kestavad äh, paar-kolm tundi, siis saavad külastada neid VKE-sid äh, korra kümne aasta jooksul, see küll väga suureks koormuseks ei ole. nüüd aga hoolimata neist mõningatest kriitilistest punktidest on siin ka palju positiivset. Äh, raport on väga hästi koostatud, enamus andmeid ja soovitusi järeldustes on mõistlikud Euroopa ametitööd äh, äh, tunnustatakse siin äh, mis puudutab internetipõhist riskianalüüsi vahendit, tundub olevat mõistlik lahendus, seda tahaksin ka samuti toetada. sektoriaalsete sotsiaalsete komisjonidega me arutasime seda küsimust, samuti komisjoniga oleme arutanud seda töötajatega, tööandjatega ning üldiselt ollakse rahul selle internetipõhise riskianalüüsi vahendiga. kokkuvõtteks siis ma usun, et raport on hästi koostatud ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti hea töö eest. suur aitäh ja nüüd annan sõna meie külalisele Rambo Consultingust, kes tutvustab uuringut. ja see koostati siis kaks tuhat kümme töökava raames, palun. Thank you very much um,. Just got in the room, so I think my presentation needs to ah.. suur tänu. kas see esitlus on olemas ka arvutil? suur tänu, ma saan aru, et äh, meie raportile on siiski toetus olemas. niisiis, mina olen tulnud esitlema äh, raportit, mis puudutab siis äh, töötervishoidu ja tööohutuse direktiivi ja töötervishoidu, tööohutust kui kulufaktorit. selle uuringu eesmärgid selle uuringu eesmärgid on siin ka välja toodud, nimelt me soovisime äh, paremat äh, mõistmist, äh, paremini aru saada, millist millise panuse annab töötervishoid, tööohutus ettevõtete majanduslikule olukorrale, eriti mis puudutab siis VKE-sid? samuti me vaatasime Ähm, selle potentsiaalseid mõjusid ja samuti ka erinevaid ettepanekuid, äh, mis on tehtud äh, selleks, et vähendada bürokraatiat. ja see puudutab siis eelkõige just töötervishoidu ja tööohutust. me vaatasime, mil määral ja kui hästi olemasolevaid kohustusi rakendatakse ja seda just äh, VKE-des. samuti me vaatasime, kas info kogumise vähendamine võimaldab äh, saavutada Euroopa tasandi eesmärke, mis puudutab siis äh, tööõnnetuste ja töös põhjustatud haiguste, haigusjuhtumite vähendamist ja meie uuring põhineb äh, väga mahukal dokumentide hulgal, suurem osa neist on tulnud Tööohutuse Tervishoiuagentuurilt. samuti me töötasime koos erinevate osapooltega, Euroopa Komisjoniga, ähm, tööandjatega ja äh, töövõtjatega ja ka veel erinevate ekspertidega. lühidalt nüüd natukene kaheksakümne üheksa aasta direktiivist, mis on, mis annab siis praegused alusid tööohutuse töö tervishoiu kohta. ja tegu on praegu raamdirektiiviga ning see raamdirektiiv hõlmab üheksateist või kahtekümmet spetsiifilisemat direktiivi Need direktiivid on olnud jõus juba päris mitmeid aastaid ning äh, viimane ülevaade, mis me saime direktiivide jõustamisest, oli aastast kaks tuhat neli, kui Euroopa Komisjon tegi ülevaate, mis näitas äh, väga äh, mitmeid väga suuri puudujääke ettevõtetes, eriti puudutas siis VKE-sid selles osas, kuidas nad kohaldasid olemasolevat seadusandlust ja see puudutas eelkõige riskiohutust, samuti töötajate osalust töötervishoiu ja tööohutuse äh, valdkonnas, samuti äh, kõige nii-öelda ohtlikumad valdkonnad nagu põllumajandus ja ehitus näitas, äh, ehitus olid, nendes valdkondades oli kõige rohkem puudujääke. ning kui äh, varem äh, direktiivid tegelesid rohkem äh, tagajärgedega, siis meie soovime rohkem tegeleda just ennetamisega. Need puudujäägid olid põhjustatud eelkõige just info puudusest, eriti mis puudutab spetsiifilist ähm, sihipärast infot ja seda ei olnud jagatud ähm, koha peal, samuti ei olnud see eriti ähm, selge, samuti oli väga vähe teadmisi töötervishoiust ja tööohutusest ja see on seotud ka ähm, ettevõtte juhtide vähese teadlikkusega nendest äh, küsimustest ja ka väga vähe oli äh, tehtud kontrolli väljaspoolt äh, ettevõtetes rida nendest puudujääkidest on kaasatud ka Euroopa Liidu strateegiasse, ähm, see, mis puudutab siis töötervishoidu ja tööohutust, üks nendest on, näitab, on siis dokument aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist ja selle eesmärgiks on kahekümne viie protsendi võrra vähendada töö, tööõnnetusi Euroopa Liidus. ning äh, tuleb öelda, et ühenduse tasandil tehtavad tegevused on, põhinevad olemasoleval seadusandlusel, meie suunistel ja kogemuste vahetamisel liikmesriikide vahel, kuid konkreetsed tegevused on eelkõige seotud riiklike tegevuskavadega ja kaasatakse ka tööturu osapooled nüüd järgmisena. Euroopa tegevusprogramm eh, bürokraatia takistuste vähendamiseks, eh, haldustakistuste vähendamiseks. ja mõned, eh, mõned nendest aspektidest takistavad töötervishoiu ja tööohutuse eesmärkide saavutamist nimelt äh, eriti suur, suureks takistuseks on see siis selle kahekümne viie protsendise tööõnnetuste vähendamise eesmärgi saavutamisel aastaks kaks tuhat kaksteist. ja äh, see tegevusprogramm näeb ähm, ette ka kahekümne viie protsendilist äh, halduskoormuse vähendamist samuti aastast kaks tuhat kaksteist. kahe tuhande seitsmendal aastal tuldi välja ka vastava tegevusprogrammiga selleks, et vähendada halduskoormust ja äh, Euroopa Komisjon tuli välja ka teatisega aastal kaks tuhat üheksa, kus tuldi välja kolmeteistkümne äh, prioriteediga ja üheks oleks ka siis töökeskkond ja töösuhted. tul-, toodi välja ka kaheksa ähm, ettepanekut äh, komisjoni poolt selleks, kuidas ähm, halduskoormust vähendada ja neist kaks on juba ka vastu võetud, kuus ettepanekut on ettevalmistustöös, nad on praegu erinevates ettevalmistusfaasides ja neid kuute me oleme ka vaadanud lähemalt oma uuringus. nüüd vaatame konkreetsemalt äh, nende ette, neid ettepanekuid esimene on kõige, võib-olla kõige vastuolulisem, nimelt et ähm, väikefirmadele äh, tehakse erand selleks, et nad ei peaks enam äh, kirjalikult esitama äh, oma riski hindamisanalüüse töötervise ja tööohutuse valdkonnas. hindamisi tuleb teha, selliseid analüüse tuleb läbi viia ja info, eh, mis meie käes praegu on, ütleb, et eh, see, eh, seda meedet hakkab uurima täpsemalt veel tööhõive peadirektoraat, enne kui edasisi samme võetakse selles valdkonnas. see on ka üks nendest ettepanekutest, mille osas eksperte ja erinevaid osapooli, sidusrühmi on, ähm, nendega on arutatud ning osapooled on leidnud, et see, seda teemat ei ole väga hästi siin ähm, käsitletud ja, ja seetõttu suur osa äh, äh, suur osa äh, konsult-, konsulteeritud osapooltest ütles, et tegelikult peaks ähm, selle erandi kaotama väikefirmadele, aga ähm, lähenemine äh, analüüside tegemisele võiks olla lihtsustatud. nii et meie uuring näitab, et selliste analüüside, kirjalike analüüside läbiviimise kohustuse kõrvaldamine ei ole õigustatud aga enne kui lõplikud otsused vastu võetakse, eh, siis, otsused vastu võetakse, eh, tuleb siin teha veel rohkem eh, uurimusi. nüüd järgmine, mida me uurisime, oli, kuidas töötervishoiu ja tööohutuse direktiiv, raamdirektiivi liikmesriikides paremini rakendada. siin leiti, et et äh, ettepanekud iseenesest on positiivsed, tuleb vaadata, kuidas äh, neid paremini äh, rakendada praegu, praeguses faasis ei ole mm, võimalik meil öelda, kuida-, millist mõju see avaldab ennetustöödele kuid paistab, et see mõju võib siiski olla negatiivne. järgmine ettepanek. tööinspektsiooni eh, kontrollid peaksid olema rohkem tõhusad, seda ka eelkõneleja juba mainis. seda punkti veel kaalutakse ja neid tööinspektsioone soovitakse tõhusamaks muuta olemasolevate ressursside tõhusama kasutamise läbi. ja see vähendab äh, halduskoormust. ja sellel on ka öö, ähm, sellel on ka suurem võimalus ähm, ennetamise ähm, meetmetele kaasa aidata. niisiis need eh, inspektsioonid peavad olema eh, sihipärased, eh, ei peaks niivõrd riskidele põhinema. on olemas ka terve rida eeskujusid ja neid võiks kasutada siis ka teistes liikmesriikides kogemusena proua kõneleja vabandab, et ta natukene külmetanud. nüüd järgmine ettepanek, äh, nimelt kuidas äh, parandada suuniseid, mis puudutab just äh, ehitusplatse kuidas parandada tööohutust ehitusplatsidel ning see on seotud eelkõige just suunistega ja ja nende suuniste parandamiselt võib oodata ainult häid tulemusi tööohutuse parandamiseks ehitusplatsidel. nüüd edasi, kuidas äh, lihtsustada riskianalüüsi ähm, töötervishoiu ja tööohutuse osas ettevõtetes. siin on suur, suuri edusamme saavutatud ning see on kindlasti õigeks sammuks õigel teel. tegu on siis interaktiivse äh, internetipõhise riskihindamisvahendiga, mida saab siis kasutada ka VKE-des riski hindamiseks ja analüüsiks. küsimus, mis esitati sellega seoses oli, et äh, kuidas äh, kui lihtne on erinevatel ettevõtetel, kasutajatel seda vahendit kasutada ja see on loomulikult äh, väga oluline selle vahendi äh, rakendamiseks. et see on kindlasti üks küsimus, millega tuleb tegeleda ettevõtetes. ja nüüd viimane ettepanek puudutab, äh, kuidas ähm, parandada selle infoga tegelemist, mis puudutab äh, kantserogeene. ja me teame, et mõningad äh, muudatusi on ette näha, kuid praeguses faasis on võimatu öelda, milline mõju on nendel kavandatavatel sammudel. nii et analüüsi me saame teha siis, kui direktiiv on vastu võetud Need olid siis need kuus administrat-, eh, äh, halduskulu, kulude, kulutuste vähendamise ettepanekut ja suurem osa nendest ettepanekutest ei ole äh, vastuolulised, ei tekita mingeid probleeme, välja arvatud siis see esimene ettepanek, nimelt et äh, VKL-delt võetab kohustus esitada kirjalikud riskihindamise analüüsid uuringu teine osa tegeles sellega, et kas oleks ka võimalik äh, täpsemalt selgitada, millised on äh, selle eelised, kui äh, peetakse kinni ettevõtte töö, tervishoiu ja tööohutuse eeskirjadest. ja loomulikult siin on olemas Ähm, head, häid äh, positiivseid mõjusid oodata. on olemas otsesed äh, mõjud, mida on väga lihtne mõõta, nad on nähtavad äh, ja neid on lihtne mõõta, neid, näiteks kulude vähendamine, ähm, mis on siis seotud tööõnnetuste ja ja haiguste äh, vähendamisega, see puudutab siis, äh, et haigusrahasid, haiguspäevade rahasid tuleb vähem maksta, samuti vähem tuleb maksta hüvitisi äh, ja ka kindlustusosamaksed vähenevad. on olemas ka majanduslikud eelised, mis sellest tõstatuvad kuid on olemas ka kaudseid äh, mõjusid. kuid me ei peaks vaatama äh, neid saavutatavaid positiivseid mõjusid äh, ainult senisest traditsioonilisest vaatevinklist, vaid me peaksime seda vaatama ka nii-öelda äh, immateriaalsest äh, vaatevinklist. see puudutab äh, eelkõige selliseid faktoreid nagu äh, ettevõtte maine paranemine ja see võib, näiteks võib viia selleni, et et nende ettevõtete tooteid, teenuseid ostetakse parema meelega, mis, kes siis oma töötajaid ähm, hästi kohtlevad Äh, paremini organiseeritud töö, äh, hea töökeskkond, niisiis ähm, hea töö äh, organiseerimine, tihtipeale tekivad ka erinevad kahjud just sellest, et töö on väga hästi, väga halvasti koordineeritud ja struktureeritud. seetõttu paranduste tegemine siin võib viia töö tõhustamiseni. hea e, töökeskkond ja töötajate rahulolu tõstmine on samuti väga oluline ja see e, väljendub ka e, töötajate voolavuse vähenemises. mõningad näited nüüd nende kaudsete mõjude kohta ma juba mainisin äh, head äh, töö organiseerimist. ja see puudutab eelkõige just äh, tööülesannete järgnevust ja koordineerimist ehitusplatsidel, kus, kus töö korraldamatus ähm, viib tootmise peatumiseni ja ka tihtipeale tööõnnetusteni veel üks äh, näide, nimelt äh, ähm, nimelt, kuidas parandada seda, kuidas inimesed oma kehahoiakut saavad äh, parandada töökohal, see puudutab nii rühti või näiteks seda, kuidas inimesed arvutiga töötavad, nüüd äh, järgmiseks äh, tõsta nõudmisi äh, alltöövõtjatele ja, ja tarnijatele, sest ähm, see on ka otseselt seotud siis ettevõtte maine parandamisega ja ma juba rääkisin sellest mõjust varem. Need Neid finantseeliseid tuleb, äh, nendega tuleb arvestada, sellepärast et ähm, äh, kontekst erinevates liikmesriikides on väga erinev. näiteks ähm, ettevõtete kohustused on väga erinevad liikmesriikide lõikes oma ettevõtjate ees. näiteks näiteks Hollandis ettevõtted peavad, ähm, peavad maksma haigusraha haiguspäevade eest, mis ulatub kuni kahe aastani, Ungaris on see viisteist päeva ja neid erinevusi on väga palju liikmesriigiti. seetõttu me peame pakkuma ka välja stiimuleid selleks, kuidas ettevõtted ähm, parandaksid oma töötervishoiu ja tööohutuse tingimusi, nii et me peaksime arvestama ka nende eripäradega, kui me üritame ettevõtteid veenda selles, et tööohutuse, töötervishoiu parandamine viib ka selgete majanduslike eelisteni. nüüd läheme edasi VKE-de ja selle kohta, kuidas nemad äh, rakendavad töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju. ettevõtete suurusel on äh, väga suur mõju sellele, äh, mil määral äh, nad rakendavad ja kui hästi nad rakendavad töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju, väikesed ettevõtted väga harva dokumenteerivad vastavaid, seal on väga vähe ähm, kirjalikku materjali töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta, info kohta ja sel ja see tuleneb otseselt sellest, et äh, seal on äh, madal teadlikkuse tase, samuti on seal vähe äh, spetsialistide teadmisi. ning nad ei oska ka konstruktiivselt selle teemaga tegeleda ning kõik need faktorid kokku mängivad väga olulist rolli kui üritatakse tõsta töötervishoiu tööohutuse standardit väikeettevõtetes. nüüd järgmine slaid, ma ei tea, kas te täpselt näete neid detaile, mis on siin tabelis ära toodud. selle tabeli me oleme saanud ühest oma uuringus kasutatud allikast ja see näitab väga hästi, kuidas ähm, ettevõtte suurusest sõltub see, kuidas ähm, töötervise ja tööohutuse eeskirju äh, rakendatakse. esimene, esimene tulp näitab siis, äh, mil määral, ähm, äh, kuidas tegeletakse töötervise ja tööohutusega ja, ja viimane tabel siis näitab, ähm, mil määral äh, neid eeskirju rakendatakse, nii et te näete, kuidas äh, siin täpselt äh, ettevõtte suurusest sõltub see, kuidas olemasolevaid eeskirju rakendatakse. nii et just väikestes ettevõtetes on olukord kehvem. nii et kuidas siis, mida teha selleks, et töötervishoiu ja tööohutuse standardeid VKE-des ähm, tõsta? meie uuring näitab, et võib-olla ei oleks kõige parem vahend kohustusi vähendada. parem on äh, kohandada olemasolevad äh, kohustused vastavalt äh, ettevõtete suurusele. ma juba rääkisin sellest, et hindamine peab toimuma riskipõhiselt kus äh, tuleb arvestada äh, ohu, riski erinevusega erinevates sektorites, erinevates ettevõtetes. ja juba on ka tehtud parandusi, näiteks interaktiivne mm, internetipõhine riski hindamise vahend, äh, nii et see on üks vahend, kuidas ettevõtted saavad oma kohustusi täita töötervishoiu, tööohutuse valdkonnas. nüüd teiseks, loomulikult saab tõsta ka teadlikkust ma mainiksin seda, mis meile selgus olemasolevatest ähm, dokumentidest, et kui me tegeleme väikeste ettevõtetega, väga väikeste ettevõtetega, siis just ähm, otsene ähm, lähenemine on kõige efektiivsem selle asemel, et kasutada sellist laiaulatuslikku äh, teavituskampaaniat nii et kui me räägime pankadest ja ja kindlustusagentuuridest, siis seal on just selline laiaulatuslikum äh, kampaania on kasulikum. ja samuti äh, kampaaniate läbiviimine, sellekohaste kampaaniate läbiviimine võib olla ka väga kasulik teadlikkuse tõstmiseks nüüd edasi. uued ähm, ohud, uued riskid. ja ma toon välja mõned ähm, äh, uuemad ähm, riskid, nimelt äh, skeletilihaskonnaga seotud haigused. seda äh, küsimust on siin komisjonis kindlasti viimastel aastatel väga palju arutatud. nüüd psühhosotsiaalsed ähm, ähm, häired, stress ja sellest tulenevad haigused. ja nüüd veel viimane risk on seotud ohtlike ainetega, uute tehnoloogiatega ja füüsiliste ähm, haigustega tööõnnetuste vastane strateegia on hästi töötanud ja me oleme näinud, et tööõnnetuste hulk on vähenenud, kuid samaaegselt on tõusnud nende terviseprobleemide hulk, mis on seotud just äh, otseselt tööga, nii et õnnetuste arv on vähenenud, kuid äh, tööst põhjustatud haiguste hulk on suurenenud. ja see on seotud ka just nende uute mm, esile kerkinud riskidega, mida ma just mainisin. skeletilihaskonna mm, haigused on ühed kõige sagedamini esinevad mm, tööst põhjustatud haigused, kaks kolmandikku nendest äh, töö, äh, tööst põhjustatud haigustest on just äh, skeletilihaskonna omad. ja teiseks ähm, väga levinud haiguseks on psühhosotsiaalsed häired. ja see on seotud eelkõige just uute töötamismustritega ähm, ja samuti on inimestel tekkinud on väga, paljud inimesed töötavad ebakindlatel töökohtadel ajutiste lepingutega, samuti töö öö, ähm, töökeskkond on muutunud, kollektiiv on killustunud, palju sisserändajatest töötajaid, et see on kõik ka töökeskkonda muutnud. töö on tõhustumine, tõhustunud töö hulk on suurenenud ja see raskendab ka töö ja eraelu hoida äh, tasakaalus. paljud inimesed äh, teevad äh, tööd ka vabal ajal ning paistab, et töö ja eraelu vaheline piir on kadumas. ning samuti paljud töökohad äh, nõuavad ka väga suurt emotsionaalset äh, panust, nii et eelkõige puudutab see just neid töökohti, kus inimesed nii-öelda töötavad inimestega nagu haiglates ja nii edasi. nüüd veel teised äh, riskid, ühe, üks puudutab siis nanotehnoloogiaid ja bioloog-, bioloogilisi riske. nimelt meil on veel väga vähe infot selle kohta, kuidas nanotehnoloogia mõjutab ehm, inimeste tervist ja seetõttu, kuna on väga vähe infot, siis ehm, me ei tea ka, kuidas ehm, neid riske hinnata on ja me oleme, me peame rohkem sellele tähelepanu pöörama, sellepärast et need mõjud võivad tulevatel aastatel avalduda nüüd, kuidas nende uute riskidega, tõusetunud riskidega tegeleda, nagu kui ma pean ütlema, et äh, skeleetilihaskonna haigused ei ole küll midagi uut, kuid äh, see, kui suurel määral nad on hakanud levima, siis me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele ja ja inimesed äh, ei soovi enam kannatada nende all nii nagu varem. et see punkt on muutunud palju olulisemaks. olemasolev seadusandlus keskendub äh, ennetamisele ja direktiivis on seda ka laiemalt äh, mainitud. ning olemasolev seadusandlus tegelikult äh, katab väga suurel määral ka need uued riskid, kuid ja seetõttu ei ole ka väga suurt vajadust uue, uute seadussätete jaoks, kuigi siin võib välja tuua mõned erandid, nagu need äh, nanotehnoloogiast põhjendustatud äh, riskid. aga kui vaadata nüüd äh, tegevuse poolt, äh, rakenduspoolt, siis peab vaatama, et võib-olla mõningaid aspekte tuleks senisest rohkem rõhutada ja mõningatele teemadele rohkem tähelepanu pöörata. me teame, et äh, töö, et töökeskkond muutub viimaste, on väga palju muutunud viimastel aastatel, selle peale tuleb ka rohkem tähelepanu pöörata ja ka ennetusmeetmed peavad olema paindlikumad ja neid peaks olema kergem kohandada ka muutuva keskkonnaga ning tööõnnetused ei kao kuhugi, see risk on endiselt olemas. ja samuti on olemas ka mm, nii-öelda traditsiooniliselt mm, tööst põhjustatud haigused, aga me peame ka tähelepanu pöörama rohkem uutele tõusetuvatele riskidele. üks huvitav fakt, et mis puudutab psühhosotsiaalseid riske, siis selge on see, et ähm, nendega on keeruline tegeleda, nad on väga palju rohkem äh, isikupõhised, äh, individuaalsemad probleemid. Äh, ja selliste probleemidega on keerulisem ja nende mõjudega on keerulisem tegeleda kui näiteks ähm, mürkainetes põhjustatud haigustega ja siin on vaja uusi suuniseid ma nüüd lõpetaksin mõningate soovitustega, mis, milleni me jõudsime oma uuringu käigus. nüüd esiteks, mida ma juba mitu korda maininud olen, paistab, et tuleb ähm, sisse viia riskipõhised lähenemised äh, kus arvestatakse rohkem ähm, erinevate ähm, ettevõtete, erinevate val-, valdkondade spetsiifiliste riskide eripäradega. ja neid protseduure tuleks äh, ka ähm, lihtsustada äh, väikeste ettevõtete jaoks, kui te vastavaid kohustusi, riskianalüüsi äh, kirjaliku esitamise kohustuse ei tohiks kaotada. nüüd, mis puudutab majandus- majanduslikku kasu, mis tuleneb töö, tervishoiu ja tööohutuse eeskirjade täitmisest, siis täiesti selgeid dokumenteeritud fakteid selle kohta ei ole, kuid kui ja seetõttu me vajame, et vajame ettevõtete jaoks ka selliseid ähm, paremini, paremat äh, selgitustööd, et äh, töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadest kinnipidamine viib äh, majandusnäitajate parandamiseni. ja mm, VKS-id tuleks, tuleks üles kutsuda ka paremini jälgima Äh, kuidas nende majandustulemused muutuvad, kui nad peavad kinni töötervishoiust ja tööohutusest. muidugi ei tohiks see tekitada veel uut halduskulu. samuti on oluline arvestada erinevate liikmesriikide eripäradega. ma juba tõin ühe näite see puudutas seda perioodi, mille jooksul ettevõtted peavad nende personali ähm, haiguskulusid ähm, maksma ja me nägime, et siin on väga suuri erinevusi liikmesriikidega, on väga eri, väga suured erinevused ähm, sektorite vahel. nii et see on üks valdkond, kus Euroopa tasandil tuleb äh, teha vastavaid kohandusi ja seda siis koostööd liikmesriikidega ja ka sidusrühmadega ja ka sotsiaalpartneritega. ning äh, samuti on üks soovitus seotud siis läbiviidavate äh, teadlikustamiskampaaniatega ja siin tuleb rohkem rõhuda just äh, ähm, otsesuhtlusele, justkui see puudutab ähm, VKE-sid nüüd traditsioonilised ähm, vahendid, mida töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas on kasutatud, äh, siis äh, nende puhul tuleks rohkem äh, kaasata ka tähelepanu pööramist uutele riskidele, nagu siis need psühhosotsiaalsed riskid näiteks. ja tuleb ka ettevõtteid rohkem teavitada, informeerida ja suunata selles osas, kuidas psühhosotsiaalsete riskidega kõige paremini tegeleda nii et ähm, ma tõin välja nüüd mõningad punktid, äh, milleni me jõudsime oma uuringus. aga te näete, et siin on üks oluline äh, teema, mis äh, kõiki neid erinevaid tulemusi liidab ja ma nüüd soodan teie küsimusi. suur aitäh! alustasime paar minutit varem ja seepärast tehti ülevaade teie tööst enne, kui teie tegelikult oma tööst rääkida saite, nii et see on võib-olla veidi veider lähenemine, aga mul on ka endal paar märkust ja on ka mitmeid äh, sõnavõtjaid. proua Morin Chartier kõigepealt, palun. Merci beaucoup, madame. suur tänu. tegemist on teemaga töötervishoid ja tööohutus mille nimel me kõik tööd teeme, see pakub suurt huvi ka tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonile. nüüd äh, see, et lähtuda sellest, kui palju see läheb maksma ettevõtetele, on tõepoolest üks lähenemisviisidest, aga see ei ole võib-olla see kõige üldisem lähenemine mille osas me kõik nõus oleme. kõige olulisem on ikkagi rääkida töötajate olukorrast oma töökohal. ettevõtete tulu on tegelikult alles teisel kohal selle inimliku eesmärgi järel. nii et selle uuringu vaatenurk on veidi teistsugune. ja just nimelt sellest tulenevalt tahaksingi esitada teile teatud äh, arvu küsimusi, et te mind valgustaksite nende osas. kõigepealt äh, siin on kirjas, et on kakskümmend miljonit VKE-d ja kakskümmend tuhat ins-, tööinspektorit äh, arvandmed on enam-vähem õiged, nagu te ütlesite, siis kas inspektsioon peab kogu töö ära tegema? või äkki võiks rääkida ka nii-öelda positiivsest inspekt-, inspektsioonist? kas inspektsioon peab ilmtingimata viima sanktsioonideni, karistusteni ja sel juhul on inspektorite vajadus oluliselt väiksem või äkki sa-, saaksime siin kaaluda ka inspektorite teistsugust rolli, mis oleks ettevõtete vaatenurgast pigem konstruktiivne ning aitaks kaasa ettevõtete edasiarendamisele ja seda äh, väga aktiivselt, nii et kuidas teie näete inspektsiooni ja tööinspektoreid? nüüd äh, teiseks Te näitasite meile ka graafikut. nimelt ettevõtte suurus mõjutab väga oluliselt seda, kuidas nähakse töötervishoidu ja tööohutust konkreetses ettevõttes. kas te võiksite anda meile vastavalt ettevõtte suurusele ja sektorile Ehm, infot selle kohta, kuidas peaksid ettevõtted äh, kohanduma selleks, et töötervishoid ja tööohutus äh, oleks tagatud. Äh, teame ju näiteks põllumajandussektoris on väga palju tööõnnetusi kuigi võib juhtuda, et korraga töötab ühes kohas vaid kolm inimest, võrreldes siis sellega, et mõnes teises ettevõttes võib-olla on seesama arv viiskümmend. nii et mida saaksid ettevõtted teha lähtuvalt nende suurusest? nüüd kolmas tähelepanek, kas te olete loonud ka seose äh, vaimsete probleemide ning äh, sotsiaalse dialoogi vahel ettevõttes kui see seos oleks loodud, siis oleks võimalik äh, vähemasti väikestes ettevõtetest, ettevõtetes lähenemist oluliselt muuta, sellepärast et just seal on sotsiaalne dialoog väga oluline, isegi kui seda ei ähm, rakendata elu täpselt samamoodi nagu suurtes ettevõtetes. ja minu kaks viimast küsimust, mõlemad puudutavad äh, kodus töötamist. nüüd on meil juba veidi infot selle kohta, milline on nende inimeste töötervishoid ja tööohutus, kas või vaimsest vaatenurgast on äh, tegemist väga keerulise olukorraga, sest et inimesed äh, töötavad väga eraldatult nii et kas seda saaks ka laiemalt kasutada näiteks nende inimeste puhul, kes nii ehk naa ei suuda ettevõttesse ühel või teisel põhjusel minna? ja viimane küsimus, vastavalt teie uuringule, kuidas käsitlete te neid töötajaid, kes kannatavad kroon, krooniliste haiguste all, näiteks kui neil on vähk või midagi muud, kui äh, ja kuidas siis hakkama saada nende töötajatega, kui neil on vaja tõesti töökohale tagasi pöörduda, kas või nende vaimse tervise huvides, nii et kas ettevõtetes on võimalik võtta arvesse ka neid erandlikke juhtumeid, aitäh! suur tänu, proua äh, äh, Grüni ja siis äh, proua Kristensen, palun! suur tänu! juba selle uuringu pealkiri tekitas minus äh, teatud äh, kõhklusi, sest et me räägime siin kulutegurist ja minu arvates see tervishoid ja ohutus kujutavad endast pigem investeeringut äh, ettevõtetele, nii et kui me räägime nüüd halduskoormuse vähendamisest, siis see on väga šokeeriv, mõnedes valdkondades saab tõesti selle arvelt oluliselt kokku hoida, aga nüüd, kui me räägime tervishoiust, siis siin tuleb ikkagi ettevaatlik olla. me räägime praegu inimeste äh, aktiivse elu pikendamisest. ja palju sellest, kuidas meie vanemad inimesed ikkagi suudaksid edasi töötada, isegi siis, kui tegemist on üsna raske tööga nii et äh, tõesti väga tore, kui inimeste eluiga pikaneb, pikeneb, aga ikkagi tuleb siin vaadata ka töötervishoidu. nüüd äh, komisjoni ettepanek, mis puudutab riskianalüüsi VKE-de kohta, äh, loomulikult selles osas ei ole ma üleüldse nõus, isegi kui väidetakse, et me lihtsalt kaotame ära kirjaliku äh, Äh, hinnangu, ma ei saa üleüldse aru, kuidas saab midagi hinnata, kui seda kirjalikult ei tehta, sest et ähm, hinnang leiab aset ju iga kuue kuu või iga aasta tagant ja siis on meil vaja, et meil oleks olemas ka dokument. nii et ähm, neid hinnanguid nüüd ära kaotada küll ei saa. Äh, ise olen olnud ka äh, personaliosakonna juht ühes väikses ettevõttes ja võin ise öelda, et see on täiesti vastuvõetamatu, et inimeste töötervishoiu ja tööohutusega tegeleda lihtsalt sellel ettekäändel, et äh, ettevõttes töötab vaid paar inimest. me oleme näinud, et kui töötervishoid ja tööohutus paraneb ettevõtetes, siis tegelikult suureneb ka ettevõtete tootlikkus, nii et tegemist on tõepoolest investeeringuga. nüüd olen nõus äh, oma kolleegi Elisabethaga, kes rääkis äh, tööinspektsioonist, inspektoritest, tegemist peaks olema pigem edasiviiva jõu ja mitte nii-öelda tööpolitseiga. ja te ütlesite midagi üsna veidrat, veidrat, rääkides sellest, et töötervishoid ja tööohutus on osu-, oluliselt seotud kuidagi ka avalike hangetega kui me räägime ettevõtetest, kes toodavad äh, konkreetsetele individuaalsetele tarbijatele, siis peamiseks faktoriks on ikkagi ähm, hind, maksumus. ja paraku äh, te ei maininud oma uuringus kordagi sotsiaalset dialoogi, nii et seda tahaksin sealt rohkem näha. Äh, suur aitäh, palun proua Kristjanson, härra Kristjanson. suur aitäh ma olen äh, nõus sellega, mida Bilbao agentuuri direktor sissejuhatuses ütles ja fraktsioonina tegelikult ootasime suure kannatamatusega selle uuringu väljatulekut ja kas sellest tulenevaid soovitusi, et kuidas üleüldse läheneda töötervishoiule ja tööohutusele. nüüd äh, loomulikult on väga oluline lähendada tööõnnetusi, aga ma tahaksin teada, kuidas te tahate nende arvu vähendada kahekümne viie protsendi võrra, samal ajal kui vähendada ka haldusreeglite arvu kahekümne viie protsendi võrra, nii et minu arvates need kaks asja ei ole omavahel üleüldse seotud. Nendes, need ettevõtted, kus kõige rohkem pööratakse tähelepanu töötervishoiule, tööohutusele, on ka need ettevõtted, kus Äh, tulemused on kõige paremad ja ka riigid, kus sellele kõige rohkem tähelepanu pööratakse, on needsamad riigid, kus äh, ettevõtted on kõige tootlikumad. nii et tahaksin teada, kas te selle peale ka mõelnud olete? ja ootan suure huviga võimalust uurida uuringut äh, rohkem süvitsi, kuid mul on siiski mõned kahtlused kui me räägime äh, kvalifitseeritud töötajatest, siis peab ikkagi võtma arvesse ka seda, kellega on tegemist, kui tegemist on väga riskantse töövaldkonnaga, see läheb maksma meile miljardeid kroone kui inimesed satuvad õnnetusse või kannatavad tööhaiguse all ja loomulikult inimestele endile on tegemist tõelise tragöödiaga. seega on eriti oluline seda kõike arvesse võtta, kui me direktiivist siin räägime. meil ei ole vaja mitte vähem reegleid tööohutuse osas, loomulikult võivad reeglid alati olla paremad aga kui meil oleks ähm, rohkem reegleid, siis ilmselt oleks tööohutus töökohal ka oluliselt parem. suur tänu, äh, paar minupoolset märkust samuti. loomulikult äh, mulle meeldis see, et siin räägitakse direktiivi ellurakendamist, äh, ellurakendamisest, aga võib-olla peaks rääkima spetsiifilisemalt sellest, kuidas näiteks ehitustööde direktiiv on nüüd mõjutanud Ähm, kulusid erinevatele ettevõtetele ja tuleks äh, uurida olukorda ka koha peal erinevates ettevõtetes. ja ma tean, et äh, komisjon ei ole veel teinud äh, rakendamise ülevaadet kahe tuhande neljandast aastast ja midagi ootame me kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, aga minu arvates on alati rohkem kasu sellest, kui küsimust kaalutakse detailsemalt näiteks kuidas rakendatakse konkreetset direktiivi ellu ja kui palju läheb see maksma äh, ettevõttele, kuidas see toob kasu äh, töötajale ja seda kõikides äh, peamistes küsimustes. olukord on mõnedes valdkondades loomulikult väga hea, aga oma vaatenurgast tahaksin teada, et kas lähenemine oli ikkagi piisavalt spetsiifiline, piisavalt detailne või kas teil oli äkki mulje, et ei saa, ei saanud pöörata tähelepanu konkreetsete direktiivide ellurakendamisele? et kas see oli teile peale sunnitud või tegite te sellise otsuse ise? nüüd VKE-de riskianalüüs ma sattusin äh, siin raportis veidi segadusse. Ähm, mõnedes kohtades tundub, et te väidate, et riskianalüüs ei kujuta endast probleemi VKE-de jaoks, aga mõnel pool jälle väidate, et see vastupidi on probleemiks. ja nüüd, kui rääkida veel VKE-dest, äh, siis tuleks ikkagi kaaluda seda, kas neil on piisavalt infot selle kohta, kuidas direktiive üldse ellu rakendada. sest et ettevõtetel, eriti väikestel ettevõtetel, on äh, probleeme sellega, et nad ei suuda kogu materjali läbi närida, detailselt uurida ja neil on vaja rohkem juhiseid selleks, et oleks selge, mida nad täpselt peavad tegema. nii et äh, tahaksin äh, teilt infot selle kohta, kas sellest oleks kasu, kas te olete seda kaalunud? Te olete rääkinud siin küll tõesti juhistest VKE-dele, ma tean, et meil ei ole eriti palju aega järel ja palju, te peate veel paljudele küsimustele vasta, vastama ja meil on viie, mõne minuti pärast siin tulemas ka uus ettekanne, nii et palun piirduge viie minutiga oma vastustes ja ma tean, et ise lisasin veel küsimuse juurde, aga lo-, soovin, et te so-, suudate seda ikkagi teha. Brief um suur aitäh, ma üritan teha lühidalt. esmalt ma vabandan, ma küll esimese küsija nime ei saanud äh, kirja, aga nagu ma ütlesin, äh, meile pakkus kõige suuremad äh, mured töötajate tööohutus ja töötervishoid ning selle tagajärjed ettevõtte heakäigule nüüd, kas on võimalik äh, tõestada, et see toob majanduslikku kasu äh, ettevõtetele, kas see muudaks nad äh, motiveeritumaks, nad investeeriks rohkem? jah, nii see on ning seda me raportis ka välja üritasime tuua tööinspektorite tegevuse kohta, kas see võiks olla kuidagi konstruktiivsem, kindlasti võimalik, me tõime raportis ühe näite ka. Taanis on olemas oma süsteem, Äh, smailidega, kus kasutatakse siis nii-öelda rõõmsaid või neutraalseid või, või kurvapoolsemaid smailisid. ja see, kindlasti on võimalik äh, tööinspektoritel ka rohkem dialoogi pidada ja olla äh, konstruktiivsed, mitte ainult karistada, vaid ka nõu anda kordan, et kõikidele küsimustele ma ei oska vastata, sellepärast et mul ei ole teavet selle kohta. näiteks lähetatud töötajad äh, või kaugtöötajad, vabandust, ning äh, töötajad, kes kannatavad haiguste all. Äh, sotsiaalse dialoogi ja psühholoogilise heaolu vaheline suhe, siin ma olen kindel, et see suhe on olemas, aga mul ei ole ka mingit vastust anda teile praegu härra Kristjansen küsis, kas on võimalik tõestada, et ettevõtted, kes on investeerinud sellesse valdkonda, on saavutanud ka paremaid tulemusi, seda me oleme üritanud teha. nagu ma ütlesin, siis äh, siin on vaja rohkem teadustööd teha. on olemas teatud dokumentatsioon selle kohta, et äh, tootlikkus suureneb, kui rohkem investeeritakse äh, töötervishoidu ja ohutuse, aga kindlasti on vaja veel veenvamaid tõendeid ettevõtetele proua Linn, teie küsimused, ma jah, teeme hästi kiiresti. Te ütlesite, te soovite, et me rohkem vaataksime, kuidas kohaldatakse erinevaid direktiive koha peal ja ja te küsisite ka selle kohta, kas äh, praegused meetmed on piisavad see oleks nõudnud äh, palju äh, detailsemat analüüsi erinevate spetsiifiliste spetsiifiliste direktiivide kohta ja see oleks vajanud ka palju äh, rohkem vahendeid, kui meil äh, olemas oli käesoleva uuringu läbiviimiseks. see kindlasti oleks väga huvitav, aga kahjuks ei olnud võimalik äh, praeguse uuringu raames seda teha. samuti te ütlesite, et pole selge, kas riskianalüüs on VKE-de jaoks problemaatiline või mitte Äh, ma võin ütelda, et tõenäoliselt on jah, vähemalt mõningate VKE-de jaoks, teiste jaoks jällegi ei ole. aga kas sellele ei oska selgelt vastata? ja lõpetuseks, kas äh, ettevõtetel on vaja rohkem juhiseid direktiivide kohaldamise kohta, on selge, et jah, on vaja. kui me rääkisime halduskoorma vähendamisest siis eh, üheks ettepanekuks oligi see, et tuleks näiteks ehitusettevõtetele rohkem informatsiooni anda. ma arvan, et on ilmselge, et on vaja rohkem taolist eh, suunamist ja juhendamist, eriti just eh, taolistes problemaatilistes valdkondades nagu põllumajandus näiteks. ja ma usun, et sellega praegu piirduksingi. At this point, thank you suur aitäh tõepoolest ja suur aitäh selle eest, et tulite täna siia ettekannet tegema. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Inna Steinbukaga, kes on siis Eurostati majandus- ja regionaalstatistika direktor ja me vahetame arvamusi vaesuse näitajatele, nii et ma annaksingi koheselt sõna teile, palun. Mrs Steinbuka. Thank you very much, Chair, for uh, giving me the floor. Suur tänu, et annate mulle sõna. ja ma paluksin, et tehnikud paneksid ka minu esitluse üles, kui võimalik kõigepealt mul on tõesti väga hea meel, et äh, mind on kutsutud siia koosolekule, et ma sain kuulata teid ja et ma saan teile ka esitada Eurostati ähm, andmeid selle kohta, kuidas me mõõdame sotsiaalset kaasatust Euroopa Liidus. kõigepealt ma olin, äh, tegelesin varem et ma praegu tegelen Euroopa äh, sotsiaalstatistikatega ja seetõttu ma olen ka siin, et minu äh, CV-s on väikene viga siia sisse sattunud.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 enamasti õnnestub mul küll ise neid slaide vahetada, aga siin kahjuks ma pean teile lootma jääma. kas oleks võimalik järgmist pilti saada? aitäh! tegemist on väga suure väljakutsega sotsiaalsele statistikale Euroopas, mõõtmaks nüüd äh, vaesust ning sotsiaalset kaasatust. meie eesmärgiks on poliitika äh, kujundajatele pakkuda kõrgetasemelist statistikat, mille, mis annaks neile selge ülevaate sellest, kas Euroopa Liidu liikmesriigid liiguvad õiges suunas, kas nad liiguvad vaesuselt edasi sotsiaalse kaasatuse poole, mitte vastupidi. siin on mitmeid erinevaid hoobasid Äh, esmalt tahaks mainida Euroopa kaks tuhat kakskümmend, kus on olemas selged äh, näitajad vaesuse sotsiaalse kaasatuse osas, aga mitte ainult selles osas, sellepärast et on eesmärgid ka hariduse, tööturu vallas ning need eesmärgid äh, vähemalt kaudselt on seotud samuti sotsiaalse kaasatuse mõõtmisega. ma sooviksin samuti mainida SKP ja edasi küsimust. siin on Eurostatil selged eesmärgid, me peame mõõtma sotsiaalseid näitajaid ning pöörame eriti suurt tähelepanu just ebavõrdsustele Euroopa ühiskondades ning samuti samuti ajastuse küsimus, samuti tahaksin mainida Stiglitsi ähm, raportit äh, president äh, Sarkozy äh, tehtud algatust. siit me näeme, kuidas paremini on võimalik mõõta ebavõrdsust. ja lõpetuseks tahaksin mainida ka käimasoleva kriisiga kaasnevat survet see kindlasti ka äh, tähendab seda, et me peame paremini mõõtma vaesuse olukorda ning äh, sotsiaalset kaasatust ja vaesus on paraku äh, suurenenud kriisi käigus. järgmine slaid. sotsiaalstatistika osas oleme me välja töötanud väga palju näitajaid selleks, et äh, mõõta sotsiaalset mõõdet Euroopa Liidus. indikaatorid, nagu ma ütlesin, näitavad siis, kuidas on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärkide poole liigutud, vähendamaks vaesust ning samuti sotsiaalse kaasatuse osas. Need on siis need peamised alad, millele me oleme keskendunud tahaksin samuti aga mainida ka seda, et on äh, muidki näitajaid, mis on juba praegu kättesaadavad seda avatud koordinatsioonimeetodi raames ja need puudutavad sotsiaalset kaasatust ning kaitset. Neid on välja töötanud Sotsiaalkaitsekomitee ning äh, see puudutab äh, sotsiaalse mõõtme muutusi, pensioninäitajaid, äh, äh, pikaajalise hoolduse, tervishoiu näitajaid ning äh, kõik need näitajad on siis olemas ja neid ka kasutatakse aktiivselt avatud koordinatsioonimeetodi raames. nii, nüüd järgmine slaid, meil on endiselt mõned lahtised küsimused, mõned äh, väljakutsed. sellepärast, et meie sooviks on paremini mõõta sotsiaalset kaasatust ja vaesust. selleks aga me peame väga äh, selgelt välja töötama sotsiaalse kaasatuse mõiste. siin ma tahaksin viidata tuhande üheksasaja kaheksakümne viienda aasta nõukogu määratlusele ning selleks on siis järgmine isikud, perekonnad ja inimrühmad, kelle äh, vahendid, materiaalsed, kultuurilised ja sotsiaalsed on niivõrd piiratud, et seetõttu nad on jäänud kõrvale äh, miinimumelustandardist äh, selles liikmesriigis, kus nad elavad. kuidas seda kõike aga mõõta ikkagi, kuidas see määratlus nüüd kvantitatiivsetesse näitajatesse ümber kanda? meie jaoks oli väljakutseks mõõta erinevaid kaasatuse mõõtmeid ning selleks oleme välja töötanud näitajate kombinatsioonid, sellepärast et ühe ainsa näitaja raames seda võimalik ei ole teha. näiteks vaesus tööturu olukord ning äh, sellega kaasnev sotsiaalne kaitse, tervishoid, haridus, juurdepääs era- ning avalike tervi-, äh, teenustele, äh, majandus, kodanikuõigused, turvalisus, informatsioon, kommunikatsioon, mobiilsus, sotsiaalne poliitiline osalus, vaba aeg, kultuur, nii et need olid mõned, aga tegelikult on tõenäoliselt veel rohkem näitajaid, mida oleks vaja hinnata. järgmine slaid nagu te olete aru saanud, meil on, on samuti vaja eh, hinnata ka dünaamikat, meil on vaja välja töötada trendid. selliseid näitajaid ja trende on meil vaja erinevate mõõdete hindamisel ning meil on vaja need eraldi kategooriatesse jagada. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mõõt-, mõõde ja kategooria on kaks erinevat asja. kategooriate all pean ma silmas näiteks äh, vanust ja muud seda, sellist. Need, need kategooriad puudutavad elanikkonda eelkõige. üheks väga oluliseks punktiks, mis peaks võimaldama äh, on see, et me peaksime suutma hinnata püsivat vaesust, seda seetõttu, et äh, paljudes riikides Euroopas on äh, sellised inimrühmad, kes elavad äh, püsivalt alla vaesuse piiri. eesmärgiks on muidugi mõista vähendada äh, nii palju kui võimalik nende inimeste arvu kõik näitajad äh, neis kogumites peaksid äh, põhinema kõrge kvaliteedi nõudel, seda seetõttu, et kogu informatsioon, mida me kogume poliitikakujundajatele, peab olema äh, õigeaegne, peab olema asjakohane, selgesti mõistetav ja võrreldav nii ajalises kui ruumilises mõõtmes. nii et siin on erinevaid kvaliteedinõudeid ja kui me kõik neid ei täida, siis äh, tuleb ütelda, et see info ei olegi võib-olla kasulik ja võib-olla lausa valele teele juhtiv. järgmine slaid, palun. Äh, nüüd äh, vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse mõiste, see on välja töötatud EL kaks tuhat kakskümmend strateegia raames ja põhineb kolmel osal. esmalt vaesuse oht, teiseks Äh, tõsine materiaalne äh, halb olukord ning edasi äh, elamine madala tööintensiivsusega perekondades. Te näete, et need on kolm lisa indikaatorit, mis võimaldavad siis hinnata vaesust. Neid äh, näiteid kasutatakse äh, kas individuaalselt või äh, perede puhul ja selle alusel on võimalik siis vaesuse aasta välja tööta-, töötada. tegemist ei ole mitte keskmiste andmetega, vaid me üritame välja tuua ebavõrdsused ühiskonnas seeläbi samuti on väga oluline, et nende kolme äh, näite kasutamine on oluline, seda seetõttu, et kui me räägime ühest näitest, äh, siis tõstatub alati küsimus äh, sellest, kas need näited on subjektiivsed või mitte, aga siin on tegemist objektiivsete näitajatega. järgmine slaid nüüd ma tahaksin kirjeldada ükshaaval kõiki neid näitajaid. esmalt äh, vaesusoht. mida see tähendab siis? see tähendab seda, et tegemist on elanikkonnaga, kelle sissetulek on äh, kuuekümne protsendi võrra madalama keskmisest ning äh, see läbi on välja arvutatud igas riigis eraldi. järgmisel slaidil te näete nüüd seda, mida me täpselt mõõdame siin slaidil te näete mm, sissetuleku jaotust äh, aasta jooksul. nüüd äh, järgmisel slaidil te näete, me oleme välja arvatanud keskmise sissetuleku äh, jaotuse osas, järgmine slaid palun, ning nüüd te näete, et siin on tegemist kuuekümne protsendiga sellest keskmisest sissetulekust. järgmine slaid, palun. ja nüüd te näete, me oleme huvi tundnud selle vastu. vasakul pool näete seda rühma siin äh, siin on siis need inimesed, kes elavad alla vaesuse määra nii et kui me nüüd äh, arvutame kokku, kui palju inimesi elab alla vaesuse määra, siis on tegemist kahekümne korra äh, protsendiga ligikaudu Euroopa elanikkonnast. siin slaidil te näete siis, millise segmendiga on tegemist äh, Euroopa Liidu elanikkonnast. järgmine slaid. see on seesama näitaja aga see on jagatud riigiti ära, te näete, et äh, vaesuse oht on, vasakul on siin Tšehhi Vabariik ja paremal pool on ära toodud äh, Läti. ma ei tea, kas te nüüd väga hästi näete kõiki neid riike slaidilt, aga me oleme üritanud näidata, kui suur on vaesuse oht ja kui kõrge on vaesuse lävi Te näete, et igas riigis on lävi erinev ja mõningates riikides on lävi väga madal. näiteks Rumeenias. Rumeenia on siis äh, teine paremalt läbi on väga madal, aga samas vaesuse määr iseenesest on väga kõrge. Tšehhi Vabariigis. esimene riik vasakult siis. vaesuse oht on palju madalam kui Rumeenias näiteks. Te näete, et see on sellest lävest allpool. aga see lävi iseenesest sõltub muidugi riikide endi valikutest ja loodetavasti Euroopa Komisjon äh, siis tulevikus äh, suudab lähtuda õigest informatsioonist. järgmine, äh, sooline oht vaesusesse sattuda me oleme välja töötanud siis äh, siin informatsiooni meeste ja naiste puhul eraldi ning te näete siis seda, kuivõrd suur on oht sattuda vaesusesse meeste ja naiste puhul Euroopa riikides ma loodan, et see slaid saab, äh, et te saate selle kätte ka tegelikult paberile, siin te näete, milline on olukord, meil on olemas ka brošüürid, kahjuks neid väga palju ei ole. nüüd järgmine slaid, vaesuse oht äh, earühmades. tahtsime juhtida teie tähelepanu siin sellele, milline on no, laste oht sattuda vaesusesse, tegemist on siis lastega alla kaheksateist ning samuti eakamate inimeste puhul. ja tegemist on siis inimestega, kes on vanemad kui kuuskümmend. Te näete, et siin on välja toodud äh, siis äh, haavatavad või, või jah, kehvemas olukorras olevad inimrühmad. järgmisel slaidil te näete, äh, milline on püsiva vaesuse oht. nagu ma ütlesin, igas ühiskonnas on alati teatud püsiva vaesuse oht ning see informatsioon kahjuks ei ole kättesaadaval kõikide liikmesriikide kohta, aga paljude kohta siiski. ja siit te näete siis need, millised riigid on äh, meile andmed edastanud ja siit näete, kuidas, milline on olukord. järgmine. järgmine näitaja oli siis materiaalne materiaalne puudus, see tähendab seda, et meil on üheksast äh, esemest koosnev nimekiri ja need, kellel ei ole kolme või enamat neist, siis kuuluvad siia. selleks on äh, nädalane puhkus, auto, äh, vannituba, lekkiv katus, pesumasin ja nii edasi. erinevates riikides on see muidugi olukord erinev Rumeenias te näete on olukord äh, üks, ütleme Belgias, Luksemburgis on see hoopis teine. Euroopa kaks tuhat kakskümmend näitajate puhul me siis otsustasime, et äh, tõsist majandusliku äh, puuduse puhul siis peab olema puudu neljast neist esemest või, või, või äh, nimekirjas olevast asjast. edasi, te näete need äh, riigiti, milline pilt on. Te näete, et Luksemburgis on olukord äh, teistsugune kui võib-olla Bulgaarias. Luksemburg on muidugi vasakult esimene, Bulgaaria on paremalt esimene ja ja kõige vasakpoolsem tulp on Euroopa Liidu keskmine. edasi. see näitaja näitab siis, kui palju inimesi töötab leibkonnas, siin te näete arvnäitajaid tegemist on inimestega, kes elavad leibkondades, kus äh, tööturul osalemine on madal. vasakul on neil siis esimeseks äh, Küpros, paremalt esimene Iirimaa. kõike seda ei ole võimalik väga kerge võrrelda, aga järgmisel slaidil te näete nüüd, et Euroopas ei ole võimalik vaesust mõõta ainult ühe näitajaga, sellepärast et äh, kui me nad, need näitajad kokku paneme, siis pilt on päris segane. Nad osati kattuvad, aga mitte täielikult Äh, siin on ära toodud siis äh, keskmine olukord kahekümne seitsmes liikmesriigis. roosa on siis äh, vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht. ja see on siis koguarv mille me oleme ühtiva osa puhul välja arvutanud siin ja kokku me saime sada viisteist miljonit. nüüd roosa vaesuse oht, kaheksakümmend üks miljonit. roheline on materiaalne puudus, nelikümmend üks miljonit ning sinine on äh, vähene tööturul osaline, kolmkümmend neli miljonit Need sada viisteist olid siis kõik need kolm äh, kokku. Te näete aga, et tegelikult me peaksime äh, osasid välja jätma, aga kui me niimoodi tegutseme, siis me oleme ainult äh, ühte osa sotsiaalsest tõrjutusest katnud nii et äh, me peame ikkagi kogu pildi saama. järgmine slaid. Äh, see slaid on nüüd äh, suhteliselt sarnane, aga ma tahtsin lihtsalt näidata, kuidas on võimalik kombineerida neid kolme näitajat riigiti. vasakul on nüüd see slaid, mida me juba nägime, tegemist on Euroopa Liidu keskmise olukorraga paremal ülal on ära toodud Hollandi olukord. materiaalne puudujääk Hollandis on marginaalne, seda eriti ei ole, samas aga vaesusoht ning vähene tööturul osalemise oht on suhteliselt kõrged roosa ja sinise kombineerimine eh, siis näitab, eh, kui suur on vaeste eh, osakaal ühiskonnas. hoopis teistsugune on pilt aga Rumeenias. Te näete, et roosa ja roheline osa, roheline oli siis suur materiaalne puudus ning roosa vaesuse oht, see on väga suur ja see senine osa, äh, vähene osalemine tööturul, äh, seda on vähe. seega te näete, et on ikkagi väga oluline kõiki kolme näitajat koos vaadelda. ja see annab siis pildi vaesuse olukorrast. järgmine järelduste slaid sotsiaalne tõrjutus ja vaesus mõjutavad elu erinevaid mõõtmeid ning äh, elanikuna erinevaid rühmi. ei ole ühte ainsat näitajat selle mõõtmiseks. selleks on vaja äh, kõrge kvaliteediga erinevaid näitajaid. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärgid äh, siis sisaldavad järgmisi näitajaid vaesuse oht, materiaalne puudus ning tööturul osaline, siin tuleb ütelda, et Eurostat on neid kasutanud, me muidugi üritame parandada veel kvaliteeti, ajastatust, väljakutseid on palju, aga me töötame selle nimel ja ma arvan, et see on väga oluline. järgmised andmed tulevad välja kaks tuhat kümme november, sellel kuul juba ja äh, referent aastaks on kaks tuhat üheksa. suur aitäh tähelepanu eest ja ma olen valmis muidugi vastama teie küsimustele, kui teil on küsimusi ja kuulama teie kommentaare ja ettepanekuid. suur tänu, see oli tõesti väga huvitav ja väga kasulik äh, ja esitlused kõigepealt proua Schroeder saab sõna. suur tänu minu küsimus on seotud selle mm, tõsiasjaga, et te viitasite veel ka Stiglitsi komisjonile ja te ütlesite, et tegelikult me vajame neid äh, näidikuid selleks, et üldse mm, edu äh, mõõta ja et ka mõõta Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend äh, strateegia mm, edu. meil on olnud siin erinevaid arvamusi on öeldud, et meil ei ole veel piisavalt võrreldavaid meetodeid ähm, kasutusel olnud, et neid äh, andmeid võrrelda. aga need kolm äh, äh, näidikut, mis te tõite, kas nende jaoks on olemas olema meetodid, millest piisab ähm, Euroopa Liidus selleks, et neid standardiseeritult ühtlaselt koguda et me saaksime neid arve ka tõesti koguda ja, ja kasutada. kas te olete siis oma analüüside läbiviimise ajal välja töötanud selliseid näidikuid, mille abil saab ähm, vaesuse äh, vastust võitlust ja vaesuse olukorda ja sotsiaalset kasutust mõõta. suur tänu, Gabriel Zimmer ja siis äh, härra Moran. suur tänu suur tänu selle huvitava ettekande eest ja, ja ka selgituste eest nende mõõdikute kohta. nüüd, kui me vaatame Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, kus ähm, üritatakse vaesust äh, täpsemalt ähm, kirjeldada ja mõõta ja kui vaadata, millised on eripärad äh, liikmesriigiti ja piirkonnati, siis ma näen, et ähm, vaesusel on äh, riigiti väga erinev nägu, see on meile juba ammu selge, aga äh, see, et et on olemas ka vaesust äh, riigis, mis tegelikult iseenesest ei ole vaes, vaene, et siin on tõesti oluline, et sa saaks seda mõõta ka erinevate rahvastikurühmade ja erinevate piirkondade vahel ja selline lähenemine on väga mõistlik ja selge, aga ma ei saanud, mis mulle selge ei ole, mida ma teie äh, ettekandest päris täpselt aru ei saanud, te selgitasite, et nende kolme näidiku äh, kokku, et nende kolme kombineerimine on äärmiselt oluline selleks, et täpselt mõõta vaesustest olukorda. aga kuidas siis mõista liikmesriikide sotsiaalministrite avaldust, et iga liikmesriik oma äh, enda kohandatud äh, näidikud välja töötab ja seda kasutab näiteks Saksamaa äh, valitsus ütles parlamendi ja äh, liidu nõukogu ees hiljuti vastates, et nemad keskenduvad just nendele näidikutele, mis mõõdavad pikaajalist töötust majapidamistes. milline on siis kuidas mõjutab see teisi äh, näitajaid ja mõõdikuid, et kas üks riik siis äh, saab, et kas üks riik saab siis valida välja hoopis teistsuguse näidiku kui teised, äh, samas kui me kõik soovime saavutada Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, nimelt et vähendada kahekümne protsendi võrra nende mm, majapidamiste arvu, kes on, elavad pikaajalises vaesuses. nii et see on see küsimus, mida ma sooviks, millele sooviksin vastust teilt suur tänu ja proua Maranšu. Merci, madame la president, ma première question. suur tänu. minu esimene küsimus läheb täpselt kokku sellega, mida ütles proua Zimmer, nimelt see puudutab liikmesriikide poolset näitajate valikut. tahaksin öeldule veel midagi lisada, kas riikidel on siis tõesti õigus valida, milliseid näitajaid nad tahavad kasutada? ja teiselt poolt, kas kas äh, erinevate äh, näitajate äh, sisu on riigiti ikkagi täpselt sama, sest et kui me tahame riigi, riike omavahel võrrelda, siis peavad näitajad ka sisuliselt omavahel kokku langema. nüüd minu teine küsimus, asi läheb kõige huvitavamaks siis, kui te kasutate statistikat erinevate elanikkonnarühmade osas, näiteks kui te jaotate inimesed ähm, kas soolisest vaatenurgast või siis ähm, mõnel teisel kriteeriumil põhinedes. näitajaid ei töötata välja ju lihtsalt niisama, näitajad äh, on kasulikud ikkagi selleks, et saada ülevaade olukorrast ja siis võtta vastu vastavad otsused. nii et mida peaks siis tegema juba praegu selleks, et näitajad tulevikus mõjutaksid ka poliitilisi otsuseid, kas ainuüksi näitajatest piisab? ja nüüd veel üks küsimus, kuidas te mõõdate seda, kuidas vaesus liigub elanikkonnas näiteks ka geograafiliselt, me oleme ju näinud, kuidas äh, teatud liikmesriikides vastavalt teie ähm, näitajatel ei ole vaesus väga levinud, kuid näiteks vaesus on liikunud linnapiirkondadest maapiirkondadesse. kas teil on siin kuidagi võimalik seda mõõta, kas teil on näitajaid selle kohta, mis illustreeriksid vaesuse liikumist ühest elanikkonna osast teise? proua Turunen, palun uh,. Yes, think suur tänu selle ettekande eest. kaks äh, küsimust. see puudutab äh, siis töötavaid vaeseid. kas te saaksite natukene selgitada ka neid meetodeid, kuidas te mõõdate äh, seda nähtust ja sellepärast ma leian, et oleks, see teema on väga huvitav. ja samuti, mis puudutab äh, arenguid töötajate vaesuse fenomeni osas, sest äh, ja kui te ütlesite, et kaks tuhat üheksa aasta kohta tuleb varsti välja statistika, siis oleks huvitav näha ka viimaseid andmeid. ja nüüd teine küsimus on seotud äh, dilemmaga, sest äh, meil on praegu tööpuuduse kriis, paljud inimesed on töötud ja nad ja kui me suurendame Äh, tööturgu, siis et kui me suurendame tööhõivet, siis suureneb ka ebavõrdsus, et kas te võiksite ka äh, selgitada, et kas te saate ka seda, suudate ka seda mõõta, et milline on see suhteline vaesus äh, liikmesriigiti? sest me teame, et, et kui me praegu see kavandatud samme astume, siis vaesed muutuvad veel vaesemaks suur tänu, mul on ka paar küsimust. nüüd äh, paar inimest juba äh, viitasid seda, et erinevates liikmesriikides on erinevad näidikud. et kas te leiate, et äh, see tekitab probleeme? ja kui ma vaatasin seda nimekirja, seda üheksast materiaalset üheksast materiaalsest asjast puutuvat nimekirja, siis seal üks oli äh, auto ja, ja lekkiv katus. ma täpselt ei saa aru, kuidas, kuidas sellised asjad on pandud kokku ühte nimekirja, kuidas see täpselt kirjeldab äh, sellist materiaalset puuduskannatust? on niisiis äh, auto, ühenädalane puhkus ja pesumasin olid seal nimekirjas, et äh, ma tean, et osades liikmesriikides seda ei peeta puudusnäitajaks, aga palju, mõndades liikmesriikides võib-olla tõesti peetakse ja see ongi see äh, keeruline äh, aspekt siin, et, et kui me näeme, et nimekirjas on lekkiv katus ja siis need ülejäänud asjad, mis olid ära toodud, siis, siis see toob välja väga suured erinevused. samuti, mis puudutab Äh, töötute peresid ja me teame, et mõndades liikmesriigis on väga palju töötute peresid, aga samas äh, need näidikute sisu on ju liikmesriigiti erinev. eriti, kui selliseid näidikuid kasutatakse Euroopa Liidu keskmise väljaarvutamiseks. ja eriti, kui kasutatakse erinevaid näidikuid äh, liikmesriigiti. ja, ja kasutatakse neid indikaatoreid, mis on, näidikuid, mis on kõige paremini kohandatud nende liikmesriikidele, et siis kuidas seda kõike kokku viia Euroopa tasandil. nüüd äh, diskrimineerimine, kuidas kuidas äh, täpsustada seda, et kuidas diskrimineerimine mõjutab äh, sotsiaalset kaasatust ühel slaidil oli näha, et äh, eakamad ja äh, kus oli toodud välja eakate ja laste äh, vaesusse sattumise oht, seal oli näha, et eakaid puudutab sellest kõige rohkem. aga ma ei näinud ka ühtegi analüüsi puudega inimeste kohta. Teie ettekanne oli tõesti väga huvitav ja väga kasulik, sellepärast et meil on vaja äh, äh, näha, äh, millised on need erinevused ja meil on vaja vaadelda erinevaid faktoreid, nii et suur tänu teile selle ettekande eest ja ja ma annan nüüd võimaluse teile vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. Your support and for uh, very suur tänu teie toetuse eest ja teie huvi eest ja ma äh, üritan siis anda ähm, osadele ise vastuse ja, ja osadele annab siis vastuse ähm, meie vastava üksuse juht, kes äh, tegeles ka selle uuringuga, temast täiendab minu vastused. ma, paljudes küsimustes te mainisite väga olulist äh, probleemi, mis on siis seotud võrreldavusega kuidas äh, võrrelda erinevaid riike äh, aja jooksul. nii et äh, kui me tõesti võrdleme mm, pesumasina puudumist Rumeenias, siis see kirjeldab hoopis teist olukorda kui näiteks sama faktor Hollandis või Luksemburgis, kuid me oleme kakskümmend seitse liikmesriiki ja seetõttu materiaalse puuduskannatamise mõõtmine on keeruline ja, ja keskenduda just nendele, nendele aspektidele oli kõige parem, milleni meie, millele meie eksperdid tulid. see kirjeldaks kõige paremini olukorda. kuid loomulikult me üritame meie andmete võrreldavust parandada ja praegu, praeguse võrreldavuse me oleme erinevate äh, eeskirjade alusel saavutanud, nii et kõik äh, liikmesriigid, mis neid andmeid koguvad, äh, nad koguvad neid andmeid ühistel alustel, ühiste põhimõtete alustel ja need põhimõtted on ähm, kujundatud Euroopa regulatsioonidest. niisiis, need avaldatud andmed on väga mõistliku kvaliteediga. ja nüüd me kirjeldasime neid kolme indikaatorigruppi ja see samuti paneb oma templi andmete võrreldavusele. ja ja ka nende andmete erinev mõõde annab väga olulise osa äh, võrreldavusele. Te mainisite ka äh, seda, et äh, vaesusel on erinev äh, mõõde, ta on ääremaa ja, ja, ja linnast, linnaelanike vaesus. ja me oleme kogunud erinevaid andmeid selle kohta ning me üritame sellest ka seda kasulikku infot äh, analüüsida ja osa nendest andmetest me oleme ka juba avalikustanud. nüüd diskrimineerimine. nimelt, kuidas äh, kirjeldada diskrimineerimist. osaliselt ma näitasin seda ka oma slaidil, see puudutas siis just seda, kus näidati äh, ära eraldi näidikud äh, laste ja eakate inimeste kohta ja nüüd puuetega inimeste kohta olevad andmed, siis meil on teatavaid andmeid olemas, me praegu teeme tööd nendega näiteks, mis puudutab äh, migratsioonitaustaga äh, inimeste äh, sattumist vaesusesse ja nende sotsiaalse kaasatusega seotud probleeme. üks küsimus puudutas ka meie andmete allikaid. me kasutame spetsiaalseid äh, uuringuid, mis puudutab siis äh, sissetulekute ja elustandardi andmeid. ja see on sotsiaalstatistika kogumisel üheks nurgakiviks äh, see on väga hästi arenenud äh, andmebaas ja see on ka väga ajakohane, hästi ajastatud, nii et see peegeldab väga hästi ka olevat ole,, praegust olukorda kuid igal juhul siin on tegu väga keerulise ülesandega, aga me üritame siis äh, sotsiaalse olukorra peegeldamise andmete kogumist parandada pidevalt. ja ma annaksin nüüd sõna Jean-Louis'le, et ta räägiks veel teisest valdkonnast, mida ma võib-olla, millest ma võib-olla piisavalt ei rääkinud, palun. Thank you, if, if you allow me. aitäh. kui lubate, tahtsin täiendada seda, mida kolleeg ütles. nimelt need näitajad, mida ta mainis, on Euroopa Liidus midagi uut, neid kasutatakse viimased neli aastat, mis tähendab, et nüüd on meil äh, näha ka arenguid ajas. ja sel näol on tegemist olulise aspektiga, sest meil on võimalik äh, jälgida arenguid ajas ka äh, Silgis räägitakse samast aspektist, et äh, mis saab nendest inimestest, kes töötavad, kellel on töökoht, kuid kes endiselt jäävad äh, vaesuse lävendist allapoole, näiteks kui inimesed töötavad osalise tööajaga ja nii edasi. nüüd esitasite erinevaid küsimusi selle kohta, et liikmesriikide asutused ise valivad, millist äh, näitajat kasutada selleks, et mõõta oma äh, samme Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärkide suunas, ehk siis see, et vähendada kahekümne äh, miljoni võrra vaesuses elavaid inimesi, vaesuses elavate inimeste arvu. nüüd üldiselt need näitajad, mis on riigid valinud, neid on võimalik mõõta ikkagi ka läbi silgi. nii et äh, isegi kui võetakse näitajaks pikaajaline töötus, siis on meil võimalusi läbi, silgi läbi selle instrumendi äh, mõõta seda, kuidas äh, see aitab või ei aita kaasa eesmärkidele Euroopa Liidu tasemel. suur tänu, suur tänu äh, ettekande eest. Te saate kõik selle ettekande täna õhtul juba ka äh, meilitsi ja äh, proua Schröter, palun, väga lühike küsimus. see, mida te viimasena ütlesite, kas te võiksite seda veidi selgitada, nii et me sellest päriselt aru saaksime, seda on raske mõista, kui äh, inimene ei tunne süvitsi statistikat, nii et kas te võiksite need konkreetsed vastused ka panna kirja? proua esinaine, jah, ettekanne on saadaval juba täna õhtul. aga proua Schröter, te soovite ka vastuseid kirjalikult? see on võimalik, ma ei tea, see sõltub teist, ma ei taha teile lisatööd tekitada, aga kui te tahate vastata kirjalikult, siis teil on võimalus seda teha, aga nii ehk naa saate te kõik selle ettekande ja nüüd äh, teadaanne homse hommiku osas. Äh, selgub, et proua Omen Ruiten ei saa siia tulla ja siia ei saa tulla ka äh, proua Kasteks ja seega see, see päevakorrapunkt, mis oli ette nähtud homme hommikul kell üheksa, mis seisnes arvamusvahetuses Estoa esindajatega, nüüd aset ei leia ja seega me hääletame äh, täpselt kell üheksa kolmkümmend, nii et palun olge kõik siin üheksa kolmkümmend kohal, sest et ma kavatsen alustada õigeaegselt. nii et kui te õigeks ajaks kohale ei tule, siis jääte hääletusest ilma. suur tänu kõigile!